un minuto di silenzio per commemorare le numerose vittime del devastante terremoto che ha kallid kolleegid, palun tõuseme püsti Jaapani maavärinate ohvrite mälestamiseks. mõtleme nende miljon-, nende tuhandete inimeste peale, eh, kes Jaapanis on praegu väga raskes olukorras suur tänu. sooviksin teile ühtlasi ka öelda, et et ma kirjutan meie kõigi nimel ehm, Jaapani, kirja Jaapani ehm, parlamendi väliskomisjoni esimehele väljendamaks meiepoolset kaastunnet äh, maavärina ohvritele ning samuti tohtisin, soovisin teile öelda, et eh, Ukraina saab osaleda kaheteistkümnendas punktis mainitud eh, liidu programmides. sellel ei ole muudatusettepanekuid, see on lihtsustatud menetlus kui teile see sobib, siis eh, eh, kuna ütleme, kinnitatakse selle protokolli, mis tänase päeva, eh, tänase koosoleku päevakorda pannakse. tundub, et kõigile see sobib, nii et võime kuulutada selle ettepaneku siis vastuvõetuks. mulle öeldi, et hääletus tuleb muuta sest Vidi raportis äh, on mõnedel fraktsioonidel hääletusnimekiri veel lõpetamata, eriti puudutab see ALDE-t. sellega seoses lähme äh, härra Sivitši raporti juurde. enne Davidi raportit, nagu ma ütlesin, oot-, on, peab härra äh, Davidi raportiks äh, veel valmistama ette hääletusnimekirjad, eriti puudutab sealdeid. nii, kas kõik on valmis? kas härra Sivitš soovib sõna? Äh, härra esimees, ma võtaksin kokku meie poolt tehtud tee, töö, mis tipneb tänase hääletusega Äh, kahjuks ei ole meil äh, aega eraldatud aruteluks enam, kuigi seda oleks tarvis. paar sõna minu poolt, ma olen kohtunud korduvalt variraportööridega, kohtumised olid väga intensiivsed ja esitati rohkem kui kakssada muudatusettepanekut, aga tänu heale tahtele ja suurele tööle suutsime me muudatusettepanekute arvu vähendada ja koostada kompromissmuudatusettepanekuid koostöövaim oli tugev meie kohtumistel ning meie kohtumistel olid kohal ka eksperdid, mis muutsid meie töö lihtsamaks. siin on aga ka üks erand. rahvaparteid esi-, esindas proua Tšaku äh, isiklikult äh, kogu aeg ja ma tahaksin tedagi tänada. eile koostasime me hääletuseks teksti, mis saadab välja väga selge sõnumi ning Euroopa Parlamendi erinevad fraktsioonid ühiselt soovisid seda raportit toetada, aga õhtul ähm, loobus Rahvapartei kahe, kahte kompromissmuudatusettepanekut toetamast. Need muudatused on aga väga olulised, niisiis seetõttu on tasakaal kadunud. kompromissides ju alati keegi peab millestki loodu, loobuma ja kui äh, loobuda kompromissettepaneku toetamisest äh, hilja õhtul, kui ei ole enam aega midagi muuta, siis sellest on väga kahju see ei peaks kuuluma meie poliitilise kultuuri juurde siin Euroopas. niisiis võib öelda, et tegeleti mõneti väljapressimisega. tulemus on see, et kompromiss tänasel hääletusel on väga killustunud, väga õrn ja see tuleneb sellest, et Rahvapartei astus kokkuleppest tagasi tuleb tunnistada, et kui, kui argumendid enam ei mõju, siis tuleb kasutada lihtsalt jõudu. ja me peame otsustama nende oluliste asjade üle lihtsalt hääletusel. me ei pidanud seda küsimust arutama, ma annan sõna härra Brokile, kes räägib Rahvapartei nimel ja sellega arutelu ka lõpeb, härra Brok härra esimees. ma mõistan, et härra Siivets ei ole kõige rahulolevam ning mitmetes küsimustes on erimeelsusi. ma arvan, et see on täiesti loomulik et fraktsioonid räägivad potentsiaalsete kompromisside üle läbi. ja ei saa ju olla automaatselt nii, et kompromissettepanekud läbi lähevad. mõned fraktsioonid soovivad ju esitada oma muudatusettepanekuid neile veel, see on üle maailma nii. ning kui on veel pool päeva aega, siis on selle aja jooksul võimalus leida kõige kuldsem kesktee. aga kuna härra Siiviets tegutses nii, nagu ta seda tegi, siis tuleb tunnistada, et meie, meil oli hea tahe saavutada kompromiss, kahjuks nii ei läinud. arvan, et meie esindaja andis oma parima, leidmaks kompromiss. me soovisime ainult veidikene muuta oma seisukohta ja ma arvan, et me ei ole ära teeninud sellist reaktsiooni ning see ei, on vastuvõetamatu. Eh, härra eh, Lambrinidis, me ei pidanud enam arutelu selle kohta pidama. kui te soovite kodukorra artiklit mainida, mille osas te tahate sõna võtta? ma tahaksin kodukorra alusel rääkida sellest, miks tehti selline muudatus, kõik ei olnud ju korrektne. see Rahvapartei loobumine kompromissmuudatustest eh, punktis viis, see ei olnud mitte fraktsiooni otsus, selle üle fraktsioonis kunagi ei hääletatudki nii ei saa seda ka lugeda demokraatia võiduks, aitäh. E hea küll. hakkame siis hääletama ning kasutame selleks demokraatlikku meeletust ehk hääletust ning hakkame hääletama. muudatusettepanek kolmkümmend kuus lõige üks, kes on poolt, tõstke käsi, kes on poolt, kes on poolt, tõstke käsi, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, Eh, tulemus ei ole selge, kontrollime elektrooniliselt. Neil, see on muudatusettepanek nelikümmend üks ja hääletus on alanud. Chiusa la votazione. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm on vastu, kakskümmend kolm on poolt ja see on tagasi lükatud. nelikümmend kaks on ära tagasi võetud, nelikümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli on tagasi võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, poolt, vastu, erapooletud äh,, vastu võetud, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vast-, kas te soovite neljakümne üheksa puhul elektroonilist kontrolli, hääletus on alanud chiusa la votazione hääletus on lõppenud kolmkümmend neli vastu kakskümmend kolm poolt tagasi lükatud viiskümmend poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt viitekümmet. hääletus on alanud. Sì, possiamo chiuderla, mancano tre voti. 30-26. kolmkümmend vastu, kakskümmend kuus poolt, tagasi lükatud, viiskümmend üks langeb ära, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kaks, viiekümne seitsmele poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, ei ole selge tulemus, kontrollime elektrooniliselt kuuskümmend kolm, hääletus on alanud. Chiusa la votatsioone. hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kolmkümmend neli vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend, vabandust, kuuskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud. minu meelest see lükati tagasi, ma ei ole selles siiski kindel. hääled, hääletame elektrooniliselt. muudatusettepanek seitsekümmend. hääletus on lõppenud kolmkümmend üks poolt, kolmkümmend üks vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd nüüd kaheksakümmend poolt, vastu. ei ole selge tulemus. kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kaheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse vastu ja kakskümmend neli poolt, tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm, suulise muudatusettepanekuga kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, minu meelest võeti see vastu, aga ma ei ole selles siiski kena, kindel. Eh, kontrollime elektrooniliselt, üheksakümmend nelja. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kolmkümmend üks vastu, tagasi lükatud. mul oli teatud eh, kõhklusi, mul oli õigus, üheksakümmend viis poolt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 tulemus ei ole selge, kontrollime elektrooniliselt, sada kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja kolmkümmend üheksa poolt, kakskümmend neli vastu, vastu võetud, sada kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena hääletame sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli. soovitakse kontrollida ja kontrollime sada neljateist, hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, kakskümmend neli vastu, vastu võetud. ja kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd eh, sada kakskümmend neli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 sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu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 erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt jah, sada viiskümmend neli, sada viiskümmend neli võeti vastu. nii et järgmisena hääletame sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend üheksa poolt, see on suuline muudatusettepanek, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, esimene osa, hääletus on alanud. hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. kolmkümmend seitse poolt, kakskümmend neli vastu, teine osa lükatakse tagasi, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend üks, kes poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, ei ole päris selge. elektrooniline hääletus, sada kaheksakümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. kuuskümmend neli hääletas, kolmkümmend seitse oli poolt, see on tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletuid? ütleks tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid, see on vastu võetud. sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletuid, vastu võetud. ma arvasin, et on vastu võetud aga kontrolligem. sada kaheksakümmend kaheksa. hääletus lõppes, kuuskümmend neli oli poolt, nelikümmend viis, kuuskümmend neli hääletas, nelikümmend viis oli poolt. tundub, et keegi peab prille vahetama. iga kord läheb täpselt aga alati muidugi võib väikse vea teha. sada kaheksakümmend kaheksa, sada kaheksakümmend üheksa, kes poolt, vastu? ütleks, et vastu võetud. aga ehk peaksime seda kontrollima. hääletus sada kaheksakümmend üheksa algas nüüd. kakskümmend on poolt, nelikümmend neli on vastu, see on tagasi lükatud. kompromiss üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. sada üheksakümmend kuus koos suulise muudatusega, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üksteist võeti tagasi, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksateist, kes on poolt? kes on vastu? ei ole päris selge. hääletame elektrooniliselt number üheksateist hääletus lõppes. kolmkümmend viis olid vastu, kakskümmend seitse olid poolt, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid ei ole selge. kontrollime kahtekümmend kahte, hääletus algas hääletus lõppes. kolmkümmend viis poolt, kakskümmend seitse vastu, läks läbi. kakskümmend neli on järgmine. kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud. kompromiss kümme, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid? vastu võetud. number kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid? ei ole päris kindel. hääletus kolmekümne ühe osas elektrooniliselt algas nüüd. kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kolmkümmend kaks on poolt, kolmkümmend üks on vastu, vastu võetud ühe hääle enamusega. kolmkümmend kaks, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend neli, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime kolmkümmend viit, elektrooniliselt hääletus algas neli häält on puudu. hääletus lõpeb. kakskümmend viis poolt, kolmkümmend kaheksa vastu, tähendab tagasi lükatud. number üks, vastu, poolt, vastu võetud. number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, ta-, vastu võetud. number neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. number viis, kes poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõplik hääletus elektrooniliselt, hääletus algas nüüd hääletus lõppes. kuuskümmend üks poolt, üks vastu, kaks erapooletut. kiitus raportöörile. hästi tehtud. nüüd ehk võiksime järgmise hääletuse juurde asuda. see on siis Davidi raport Need fraktsioonid, kellel hääletusnimekirja ei olnud, on nüüd sellega valmis saanud, nii et võime hääletuse juurde asuda ah.. C'è una richiesta di intervento da parte dell'onorevole Vigenin, prego. härra Viginen soovis sõna. protseduuriline märkus. sotsiaaldemokraatide nimel paluksin ma, et tulevikus, kui meil on välisasjade komisjonis ühe päevalised koosolekud, siis palun ärge alustage hääletamisega. Te nägite nüüdki, et võivad tekkida viimasel hetkel probleeme. mõningatel äh, fraktsioonidel ei olnud valmis veel vali- äh,, hääletamisnimekiri, mõned fraktsioonid ei nõustunud kompromissidega ja nii edasi. teine asi, me arvame, et oleks mõttekas edasi lükata hääletus Brüsseli täiskogult äh,, Strasbourgi täiskogule äh,. selline on sotsiaaldemokraatide arvamus välisasjade komisjonis. Äh, seeläbi saaksime me rohkem aega aruteludeks siin. aitäh. see teine märkus äh, selle üle otsustab esimeeste konverents. Teie esimene märkus, loomulikult võiks, võime me hääletada pärastlõunal, aga kuna meil on siin kohal ministrid ja nii edasi, siis üritasime me organiseerida oma tööd võimalikult pragmaatiliselt. aga loomulikult äh, tuleb äh, probleemidega tegeleda jooksvalt. aga nüüd äh, hääletame, härra Sivijets, kolmkümmend sekundit ainult, aga mitte kauem ma nõustun vägagi sellega, et äh, hääletus lükata edasi Strasbourgi, meil on vaja kompromissid üle veel äh, läbi rääkida ja kui härra David nõus on, siis häälet-, hääletaksime tõesti mitte järgmisel nädalal, vaid Strasbourgis. olgu, kompromiss üks Davidi raportis, kes on poolt? aitäh, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa on tagasi võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm poolt, olgu, seitsekümmend kaks kontrollime elektrooniliselt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 vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend neli, on tagasi võetud kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, noh, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus ükssada, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks on tagasi võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuus, suuline muudatus raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kümme poolt, vastu erapooletud, vist vastu võetud, aga kes mina siin olen, et otsustada, kontrollime, sada kümme. kolm häält on endiselt puudu. hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa vastu, kolmkümmend kolm poolt vastu võetud, sada üksteist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. järgmisena sada kaksteist lükati tagasi, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada neliteist poolt, sada neliteist, kas keegi soovis sõna? oodake, härra David. ma paluksin, et kolleegid nõustuksid suulise muudatusettepanekuga sellele muudatusele. see oleks järgmine. tunneb muret status quo üle vabakaubanduslepingu asjus, kutsub üles läbirääkimiste alustamiseks ning nüüd lisatud on sõnad ning kui on täidetud tingimused siis tuleks luua ka kõikehõlmav vabakaubandusala, ehk siis lisame sõnad, kui tingimused on täidetud. olgu, kui keegi vastu ei ole, siis hääletame. koos selle lisandusega sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, järgmisena sada viisteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. olgu, sada kolmkümmend seitse oli see ja see ei olnud selge, kontrollime elektrooniliselt. sada kolmkümmend seitse. elektrooniline hääletus on lõppenud, kolmkümmend viis vastu kakskümmend üheksa poolt tagasi lükatud, järgmisena sada nelikümmend poolt vastu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 kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse on tagasi võetud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend tagasi võetud, sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kuus, sada seitsekümmend kaheksa, vabandust. oi, vabandust, kõigepealt kompromiss üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend suulise muudatusega Saaris Valskilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu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 vastu võetud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kolmkümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga raportöörilt, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt. kontrollime neljakümnendat, olgu elektrooniline kontroll on avatud, neljakümnes. kaks häält on nüüd puudu, aga lõpetame hääletuse, kolmkümmend viis poolt, kakskümmend kaheksa vastu, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud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 kompromiss kolmteist võeti vastu, seega see langeb ära. suuline muudatusettepanek nüüd. OA siin, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist, poolt ähm enne kompromiss kuuteteist, härra raportöör. ma soovisin, et te paneksite tähele, et siin on kirjaviga, Liibüa resolutsioon võeti vastu üheteistkümnendal, mitte kümnendal märtsil. tore, võtame seda arvesse ja hääletame kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli, viis, kuus, hääletagem vast koos. tore. neli, viis, kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse tagasi võetud, kaheksa langeb ära, sest kompromiss kuusteist võeti vastu, üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd elektrooniliselt lõpphääletus härra Davidi raporti üle. Possiamo chiudere eh, la votazione anche se due colleghi hääletamine võiks nüüd lõppenud olla, kuigi kaks saadikut endiselt ei hääletanud, viiskümmend kaheksa poolt, üks vastu, kaks erapooletut. palju õnne, härra David! hunnitu tulemuse eest. järgmisena on meil päevakorras kuulamine. proua Naits, soovisite sõna? austatud president, kolleegid. ALDE nimel tahaksin ma kõigepealt õnnitleda kolleegi Davidi raporti eest, mida me nüüd just heaks kiitsime ja teiseks tahaksin ma ütelda, et me eelistaksime, et hääletus täiskogul lükatakse edasi Strasburgini selleks, et me saaksime oma seisukohti kohandada üksteisega ning äh, kohaneda ka sündmuste arenguga oma äh, resolutsiooni või raportit, aga see ei tähenda muidugi seda, et me tema vast-, raporti vastu oleksime, sest me hääletasime ju poolt. Va bene, prendiamo atto della sua richiesta, possiamo... kena, võtsime teatavaks teie palve. härra Harrods, palun. samas toonis tahaksin ka mina ütelda seda, et et mina olin vast- äh,, Pärsia lahe äh, töörühmas äh, ja kui me nüüd äh, <clears throat> jätkame niimoodi, siis kipuvad sündmused meist ette arenema ja muidugi ma ei saa teha ettepanekut, et edasi lükata, seda peavad fraktsioonid ütlema, aga võib-olla võiksime vaadata kõigepealt täiskogu jaoks mõningaid kompromissettepanekuid, et ka vast-, see raport oleks ajakohane ja palun teie kaastööd selles osas va bene senz'altro. Eh, a questo punto. ja ilmtingimata nüüd äh, meie minister on väga täpne ja tuli siia ette laua ette, härra Basku, kas te tuleksite palun siia, võtaksite istet, tervitame teid. ja minu kolleeg siin, härra Basku, hakkab juhatama. Beautiful Brazilian Basque. Hi. How long do you want to?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 okei okay,, let's start because... jätkakem. me oleme juba kakskümmend minutit ajast maha jäänud. ja meie päevakord on väga rikkalik täna ning me peame õige aja, õigel ajal lõpule jõudma. järgmisena tahaksin tervitada meie komisjonis härra Vasko Naumovskit, kes on Euroopa asjade aseminister endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigis. tere tulemast samuti tahaksin tervitada härra Tšotimarkakist, kes on mm, eh, selle riigiga suhete arendamise kom-, delegatsiooni eh, juhataja, kes on ka siin, ja samuti delegatsiooni ülejäänud liikmeid tahaksin tervitada. küllap te ka teate, et aeg on küps arutada olukorda teie riigis, arutada olukorda teie kandidatuuri osas ja pärast seda toimub meil ka teie eduaruande üle arutelu ning ma loodan, et kui see on tehtud, siis me saame olukorrast paremini aru ning saame edasi liikuda. sellega tahaksingi äh, kutsuda teid äh, sissejuhatava ettekandega meie ettekannet, meie arutelu sisse juhatama tänan, daamid ja härrad, parlamendiliikmed, härra esimees, mine, meie jaoks on suur heameel teie ees täna siin rääkida Välisasjade komisjonis, arutada viimaseid arenguid Makedoonias kahe tuhande kümnendal aastal ning ka seda eduaruande projekti, mis on kokku pandud. kõigepealt tahaksime tänada öö, <clears throat> teid selle raporti eest ja panuse eest meie riigi integratsiooni suunas, me oleme kindel, kindlad, et see asi liigub edasi õiges suunas ka järgneval perioodil. lühidalt tahaksin mainida mõningaid värskemaid arenguid meie riigis me hindame väga dialoogi, mis meil Euroopa Parlamendiga ja parlamendi liikmetega on mõned teist on käinud meil ka külas ja andnud oma panuse meie probleemide teadvustamisest ja meie Euroopa pürgimuste edas-, edendamisel. me arutame avatult vastastikku huvi pakkuvaid küsimusi ja teie toetus on meile väga oluline ning alati teie soovitusi meie valitsus ka hoolikalt kaalub. kaks tuhat üksteist on aasta, mil kakskümmend aastat möödus sellest, kui Makedoonia rahulikult eraldus Jugoslaaviast, see oli ainuke riik, kes Balkani piirkonnas seda tegi viimase kahekümne aasta jooksul on meie riik olnud usaldusväärne partner ja toetaja Euroopa Liidule. me oleme alati olnud õigel poolel koos Euroopa Liiduga, olgu siis tegemist üheksakümnendate aastate kriisiga Balkani poolsaarel või üheksakümne üheksanda aasta Kosovo kriisiga või muudel probleemide osas, välispoliitika osas, meie riik on alati jaganud seisukohti Euroopa Liiduga. me ei ole ei ole vahele jätnud ühtegi institutsionaalset etappi meie ühises koostöös, üheksakümne kuuendal aastal koostööleping, kahe tuhande esimesel aastal assotsiatsioonileping, äh, kandidatuur, kandidaatriigi äh, staatus kahe tuhande viiendal aastal ja topeltsoovitus Euroopa Komisjonis selle kohta, et alustada läbirääkimisi kahe tuhande üheksandal aastal ja kahe tuhande kümnendal aastal. Makedoonia äh, ees on praegu oluline hetk alustada läbirääkimisi täieliku liikmesstaatuse saamiseks Euroopa Liiduga. see on meie jaoks äh, võimalus ja ajalooline võimalus ja vastutus kõikide meie äh, riigiasutuste jaoks ja ka poliitikute jaoks, aga ikkagi meil on tegemist ka ühise Euroopa vastutusega, sellepärast et äh, Balkani piirkond ei ole Aasia ega Aafrika osa, ta on Euroopa osa ja sellepärast me leiame, et Euroopa Liit peaks ka osa sellest vastutusest enda võt-, endale kandma, kanda võtma, et edasi arendada meie Euroopa pürgimusi. me peame seda väga kõige prioriteetsemaks ja strateegilisemaks eesmärgiks, iseseisvuse saavutamisest saadik on see kõikide valitsuste eesmärk olnud, seda toetab poliitiline eliit, kodanikud, meedia, valitsusväline sektor, kogu ühiskond ja ma usun, et enamus, kes siin täna kohal on, usuvad seda, et Euroopa integratsiooniprotsess on meie riigi jaoks vajalik ja ka teiste piirkonna riikide jaoks vajalik. Euroopa Liit on tugevasti investeerinud nii poliitiliselt kui finants, finantsiliselt meie piirkonda ning me ei tohi lubada uute riskide esile äh, kerkimist ja Euroopa Liit peaks aktiivselt kasutama neid meetmeid ja mehhanisme, äh, mis tal on selleks, et see protsess kulgeks rahulikult edasi. igasugused viivitused äh, tekitavad äh, probleeme, eriti noorte hulgas, kes tahavad et meie riik oleks moodne riik, kes on integreeritud Euroopa Liiduga, et meil oleks palju võimalusi oma potentsiaali avaldamiseks mida Balkan vajab, vajab aktiivset laienemispoliitikat, kus iga riiki kaalutakse äh, omaette, aga vahepeal on tekkinud äh, niisugune äh, entusiasmi puudus laienemise osas ja tekkinud on ka mm, kahepoolseid probleeme, mis tekitavad riikides muret Euroopa Liit peab olema tähelepanelikum nende lahendamata probleemide osas, mis meid äh, kõrvale lükkavad, olgu siis tegemist ajaloo või geograafiaga ning peab aitama lepitusprotsessile kaasa, aga see peab kõik toimuma võrdsetel alustel ja Euroopa koostöö vaimus kahepoolsed probleemid äh, seavad kahtluse alla Euroopa Liidu kredibiilsuse ja laienemispoliitika, mis on olnud ju väga ka, äh, edukas siiamaani ja mis on viimaste aastate, aastakümnete jooksul toonud palju kasu paljudele inimestele. siiski on Euroopa Liit kõige <clears throat> liikuma panevam jõud äh, Balkani riikide reformidele, nii nagu see oli varem ka Kesk- ja Ida-Euroopa riikide puhul. see on vajalik meie piirkondliku stabiilsuse jaoks ning ka meie riikide tuleviku jaoks. Euroopaga äh, liitumise äh, Eh, väljavaated peavad jätkuma ja ja oma mäng, oma rolli mängivad siin nii Euroopa Liit kui ka Balkani riigid. Ungari ja sellele järgnev Poli-, Poola eesistumise riik, eh, periood eh, mängivad aga olulist rolli selles etapis ning aitavad kujundada Euroopa poliitikaid just poliitikaid ja lisavad sellele oma Kesk- ja Ida-Euroopa mõõtme meie soovime alustada liitumisläbirääkimisi ja jätkata Euroopa integratsiooniprotsessi. oleme selle nimel tugevasti tööd teinud, oleme täitnud vajalikud kriteeriumid ning seda on juba kahe aasta jooksul ka Euroopa Komisjon järjest tunnustanud, esitanud kahed soovitused selle kohta, et läbirääkimised võiksid alata Makedooniaga. kahjuks aga on teel tõkkeid tänu nõndanimetatud nimevaidlusele, mille üks Euroopa Liidu liikmesriik juba üheksakümnendate aastate algusel äh, meie ette tõukas. meie oleme valmis otsima oma naabritega, oma naabriga Kreekaga sobivat lahendust ja seda ilma viivitamata ÜRO egiidi all. see vaidlus segab meie strateegiliste prioriteetide täideviimist, sellepärast me soovime neid, seda vaidlust lahendada nii kahepoolselt kui ka Euroopa mm, mõõtmes. me soovime leida kestvat lahendust, mis on aktsepteeritav mõlemale riigile ja selle rahvastele. lahendus, mis ei piir, riiva ühegi rahva väär, väärikust ega identiteeti. Euroopa on meie mitmerahvuselise ühiskonna jaoks liikumapanevaks jõuks, mis võiks aidata seda vaidlust lahendada ning mis võiks võimaldada meil ka jätkata oma liikumist Euroopa poole. me loodame, et õnnestub seda entusiasmi äh, ülal hoida, reformide protsessi jätkata, me ei soovi mingisugust äh, kiir-, kiiret protsessi ega lihtsustamist. Äh, me loodame, et positiivne suhtumine jätkub ka meie kahepoolse probleemi lahendamiseks Kreekaga, et see oleks mõlemale poolele sobiv, et sest see on, sest see on nii piirkonna huvides kui ka terve Euroopa huvides. samuti me palume Kreekalt toetust, kes on piirkonna vanimaid äh, Euroopa Liidu liikmesriike, et see aitaks meil läbi Thessaloniki agenda ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta agendaga, agenda kaudu seda protsessi edendada ning et me saaksime oma Euroopa integratsiooni unistused täita. Makedoonia on positiivne näide sellest, kuidas Euroopa Liit mõjutab seda piirkonda. meil on selgesti määratletud Euroopa suunitlus, me oleme edukalt võtnud Äh, kõiki meetmeid ja reforme selleks, et selles suunas liikuda. assotsiatsiooni äh, lepingust on möödunud kaheksa aastat, kõik see protsess on toimunud edukalt. meil on kahe tuhande üheteistkümnendast aastast täielik kaubavabadus äh, me oleme olnud julgeoleku tarbijad esialgu, nüüd aga oleme ise ka saanud julgeoleku loojaks, osaleme rahvusvahelistest missioonidest, andes selleks neli protsenti oma relvajõududest. meil on veel tänavu mitmeid muid olulisi äh, aastapäevi, näiteks kümme aastat möödub ohvridi kokkuleppest, viisteist aastast möödub äh, Äh, suhete sisseseadmisest Euroopa Liiduga ja stabilisatsioonilepingust. sellest aastast võiks saada järjekordne verstapost, et alustatakse läbirääkimisi liitumiseks. parlamendiliikmed, tahaksin veel paari asja käsitleda, mida raportöör siin äh, raporti projektis välja on toonud meie kahe tuhande kümnenda aasta eduaruande kohta. siin on väärtuslikud soovitused, mida me kindlasti hakkame kaaluma valitsuses ja teistes asutustes, nii nagu me seda ka minevikus oleme teinud, see tekitab ka meie avalikkuses väga palju huvi ja arutelusid, nagu igas teiseski ühiskonnas. on mõned küsimused, mida ma tahaksin äh, teile mainida üks nendest puudutab muidugi olukorda meedias Makedoonias, tuleb möönda, et on palju uusi meediaväljaandeid, Äh, tekkinud, samuti eraõiguslikke ja avalik-õiguslikke ning valitsus soovib meedia suhtes kohaldada kõige kõrgemaid Euroopa standardeid. ja praegu on oluline, et ajakirjanikud peaksid saama vabas, sekkumata olukorras tegutseda. meediat ei saa kasutada mingisuguste ärihuvide täitmiseks ja ajakirjanikud peavad oma töös järgima kõrgeid professionaalseid standardeid ning eemalduma poliitikast ja ärist, on osutatud ka sellele, et mo-, meedia omanike osas valitseb läbipaistmatus, see on ka meile murettekitav. justiits- ja õigusvaldkonnas rääkides saan ma rääkida, et mitmed seadused on läinud kuul vastu võetud ning valitsus Äh, jätkab pidevalt õigusliku raamistiku moderniseerimist. Mm, avaliku haldusreformi kohta saan öelda, et valitsus on vastu võtnud juba uue strateegia ja värbamispoliitikat on muudetud tõhusamaks ja samuti on meil ühiskomisjon koos Euroopa Komisjoniga, kus arutatakse neid vastavaid teemasid ja käsitletakse soovitusi. siis turumajandusega seotud soovitused, eh, mis on suunatud madala eh, inflatsiooni saavutamisele, makromajandusliku stabiilsuse saavutamisele, eelarvepoliitika eh, kujundamisele. me loodame, et kahe tuhande esimesel aastal saab majandus pöörduda kasvuteele, kuigi palju on veel ära teha. ja viis, kuidas me kriisist üle saime, näitab ka seda, kuivõrd tõhusad me saame olla edasiliikumisel. täna tahame siis arutada meie Euroopa integratsiooni üle, paljud teist teate ju seda, kuivõrd me hindame seda protsessi, aga samuti me otsime ka teie toetust meie Äh, integratsiooniprotsessi järgmise etapi jaoks, et saaksid lõpuks avatud läbirääkimised. meie valitsus peab Euroopa Parlamenti alati õigluse ja äh, lootuse sümboliks ning me loodame, et teie aitate meil äh, edastada soovituse Euroopa Komisjonile, et alustada läbirääkimisi. me loodame, et tulevikus Euroopa Parlament saab olema üks meie põhilistest toetajatest meie teel Euroopa suunas. suur tänu tähelepanu eest ning ma vastan hea meelega teie küsimustele, aitäh! Now uh, I will ask uh, Mr. Uh, Chatsimarkakis. härra Hatsimarkakis, kolm minutit, kui vähegi võimalik. suur tänu, härra esimees. kõigepealt, ma olen väga rahul sellega, et härra peaminister on tulnud meiega jälle kohtuma. ta on siin käinud sageli öö, siin ja on kutsunud meid sageli ka Skopjasse. koos härra Taaleriga, kes võtab öö, sõna pärast mind oleme me alati näinud, et Makedoonias on uksed alati avatud ning meie vestlused on olnud avameelsed. kõigepealt sooviksin teid õnnitleda, härra peaminister, nagu te ütlete, siis majanduslik progress teie riigis on Balkani riikide jaoks eeskujulik, eeskujuks. majanduskriis on räsinud ka teie naabreid üsna põhjalikult, teie aga olete suutnud selgelt kriisist tulenevatele väljakutsetele vastu astuda ning liiguta edasi. see on suurepärane näide tervele sellele piirkonnale. see on nime küsimus. see tekitab probleeme, aga loomulikult on ka teisi siseprobleeme, näiteks Albaania vähemus, kui seda võib vähemuseks nimetada üldse. see tekitab muret. kuigi Ohreti raamlepingu sõlmimisest möödub tänavu kümme aastat, loodetavasti nõukogu ja komisjon ning meiegi toetame teid, võttes ka arvesse, et Ohreti leping oli väga oluline. tuleks ära märkida ka paar aspekti viimastest arengutest läbirääkimistel. kõigepealt paar nädalat tagasi läks pensionile Euroopa Liidu suursaadik Makedoonias. kahjuks teda ei saadetud pensionile pidustustega, kuigi ta oli üks peamisi toetajaid Makedoonia teel Euroopa Liitu. teda aga ei saadetud väärikalt pensionile. Teie olete olnud alati väga oluline partner meile. Te äh,, härra Taaler räägib äh, siin pärast meediavabadusest, aga äh, oluline küsimus on ka poliitiline dialoog, varsti toimuvad teil äh, valimised, te kuulutasite valimised välja, aga me ei tea, kas see võib kaasa tuua ka olukorra rahunemise, poliitiline dialoog on praegusel hetkel väga pingeline, seal on selged vastuolud ning me sooviksime äh, ka ühisdelegatsiooni äh, külaskäigu jooksul uurida täpsemalt, mis teil seal äh, toimumas on. tänu, härra Taaler, raportöör. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka selle võimaluse eest teiega rääkida, härra asepeaminister. minu arvates on väga hea, et te siin Euroopa Parlamendis olete, et meie vahel toimub regulaarne dialoog Makedooniat eh, ei, Makedoonia on alaesindatud eh, Brüsselis ja Euroopa Parlamendis. ma tahaksin tänada teid ka konstruktiivse koostöö eest ning märgiksin ära, et meie eesmärgid on ju ühised, nimelt et Makedoonia saaks võimalikult kiiresti Euroopa Liidu liikmeks. see on ka minu en,, enamiku minu kolleegide arvamus siin Euroopa Parlamendis resolutsioonis, selleaastases resolutsioonis ütleb parlament, et me peaks alustama liitumisläbirääkimisi Makedooniaga. see on väga oluline ning seda ei tohiks unustada. aga üldiselt resolutsiooni aruteludes on selgunud, et konsensus on ulatuslik kogu poliitilise spektri ulatuses. ning muudatusettepanekute põhjal on koostatud ka neliteist kompromissmuudatusettepanekut resolutsiooni projektile. ma sooviksin rõhutada seda, et need meist, kes jälgivad Makedoonia ja Euroopa Liidu vahelisi suhteid ning Makedoonia ja Ameerika Ühendriikide vahelisi suhteid, võivad kõik öelda, et konsensus on ulatuslik. ühelt poolt näeme me kõik, et Makedoonia on mitte ainult viimastel aastatel, vaid viimase kahekümne aasta jooksul saavutanud nii mõndagi. samas aga on paar öö, äh, keerulisemat aspekti, kas see progress on piisavalt kiire näiteks. mainiti juba siin poliitilist dialoogi, teiseks Ähm, etniliste gruppide vahelised suhted Makedoonias, siis äh, meediavabadus, äh, kohtusüsteemi sõltumatus. ning samuti tuleb paika panna võimalikult täpne plaan NATO ja Euroopa Liiduga integreerumiseks teie parlament ja valitsus peaks üksikasjalikult paika panema selle plaani, kuidas te kavatsete integratsiooniga edasi minna. Nüüd see poliitilise dialoogi olukord teie riigis, sellest on vaja rohkem andmeid, samuti meediavabaduse ja kohtute kohta, samuti kuidas te kavatsete ohvriti lepingu kümne aasta tähtpäeva tähistada ning millised on teie konkreetsed plaanid ületamaks praegune patiseis liitumisläbirääkimistel. samuti tahaksin ma teada, milline on praegune olukord kohtuprotsessis Kreeka vastu Haagis, kui kaugele on sellega jõutud ning kui kaugele selle aasta jooksul võidakse jõuda. ma vähendan nüüd kõneaega pooleteist minutini proua Tšeraku on sõna palunud, palun. suur tänu teile. suur tänu ka selle eest, et äh, Euroopa minister tuli meile ettekanne tegema, ma leian Teie märkused annavad meile suurt lootust tulevikuks. on üsnagi loomulik, et äh, läbirääkimiste alguses äh, on, äh, kerkivad esile vastulaused ja vaidlused, nagu juhtus Sloveenia ja Horvaatia vahel, kuid lootust siiski on tuleviku jaoks. no kui ÜRO pool see et eh, eh, ÜRO poolt tehtud ettepanekud näiteks eh, Kreeka toetas, aga teie ei toetanud, mis oleks ometi aidanud nime küsimuse lahendada. meie oleme täiesti selgelt välja öelnud, et äh, Makedoonia peaks endale sobiva nime leidma, äh, sellise lühikese täpse nime. suur tänu teile ja proua, proua Kopa, palun. suur tänu teile. ma sooviksin samuti tänada härra ministrit äh, selle eest, et ta meile külla tuli. ma arvan, et teie ettekanne oli väga põhjalik ja et te suutsite anda väga selge ülevaate olukorrast teie riigis. kuid äh, samas mõned liikumised ei toimu õiges suunas. igasugune kriitika, valitsusevastane kriitika summutatakse ning seda selle piirini, kus äh, dialoog on ta praktiliselt äh, lõppenud ning me näeme, et liikumine toimub nüüd juba varaste valimiste korraldamiseks ning areng äh, on jäänud toppama. on tehtud ka äh, avaldusi Ameerika Ühendriikide saadiku vastu ja nii edasi ning äh, on öeldud negatiivseid asju ka ra raportööri kohta. härra Grevski. ainult kirjeldab ju olukorda Kreeka on käitunud vastutustundlikult, peaminister on äh, näidanud üles initsiatiivi kahepoolsete suhete parandamiseks, see on kahtlemata positiivne. oleks hea, kui ka Makedoonia peaminister äh, omalt poolt äh, annaks endast parima, et ta, et, et lahendus probleemile leida. see aitaks kaasa Euroopa perspektiivile, härra Kovatšik, palun Благодаря, господин председател. Добър ден, господин вице. Suur tänu teile. Suur tänu ja tere tulemast välisasjade komisjoni. Ma sooviksin teile kinnitada, et meie suures enamuses soovime teie riigi kiiret integreerumist Euroopa Liitu. soovime ka, et Makedoonia e, ela-, kodanikud soo-, tunneks ennast Euroopa täielike liikmetena ja see muidugi tähendab poliitiliste reformide läbiviimist eh, ning eh, etniliste probleemide lahendamist ning kõikide kodanike eh, kaitset, sõltumata sellest, milline nende etniline päritolu on. viimastel ajal me õnnetuseks näeme, et Makedoonia kodanikud, need, kes ütlevad, et nad on Bulgaaria päritolu, Eh, need, neile hakatakse avaldama eh, survet, seda nii nende töökohtades kui ka eh, valitsusasutuste poolt. me ei tohiks mõelda selle peale, mis toimus mõne minevikus, me ei tohiks naaberlikke suhteid kahjustada ning veel üks konkreetne küsimus. ma kuulsin, et te soovite avaldada kõikide salaagentide Eh, nimed eh, avaldada, kes kuulusid Udvasse, kes olid siis eh, julgeolekuagentuur Makedoonias, kas te ka teete seda kooskõlas Belgradiga? ja ühtlasi sooviksin, et te üritaks parandada oma kahepoolseid suhteid teie naaberriikidega, eriti puudutab see loomulikult Bulgaariat ja Kreekat, respekteerides nende ajalugu e, hoides ära omapoolseid manipulatsioone ja sellega sooviksin ma avaldada teile eh, eh, tänu ja loota, et meie need eh, teed tulevikus ühinevad, aitäh! Thank you, chairman! suur tänu! lugupeetud minister, ma sooviksin öelda, et teie positiivsed avaldused jätsid mulle väga hea mulje, kuid ma sooviksin öelda Eh, et eh, mul on mõningad mõtted, mis teile võib-olla väga ei meeldi. Eh, mitu parlamendi liiget said väga meeleheitliku kirja, kes kirjeldas omaenda sõnadega seda, milline tema meelest on olukord teie riigis ja see kiri on tõtt-öelda väga murettekitav ma arvan, et te peaksite sellele äh, tähelepanu pöörama, sest see näitab äh, seda, mida mõtlevad väga paljud noored inimesed e-riigis. ei maksa, ei maksa äh, karta laienemisega seotud väsimust. Euroopa Liidu laienemine on kahtlemata strateegiliselt väga oluline Euroopa Liidule ja meie Euroopas kõik soovime seda kuid eh, tegu on eh, siiski eh, lahtise küsimusega, te peate olema paist-, paindlikud, te peate olema kaasaegsemad, vähem ehm, natsionalismi, vähem muret ajaloo pärast ja sooviksin, et te tegeleksite pigem praktiliste probleemidega, nii, ja nüüd härra Lamsdorf vist saab viimasena sõna, ma tahaksin teile meenu-, meenutada seda, et, et, et Te olete kõnelejate nimekirjas, sest arutelu toimub ka veel ja eh, arutelu toimub Makedoonia osas eh, hiljem. nii et härra Kukan, palun. <clears throat> suur tänu, tervitan härra Novoskit ning tahan teda tänada isiklikult väga hea konstruktiivse dialoogi pidamise eest Euroopa Parlamendi ja teie riigi valitsuse vahel. mul on kolm küsimust. esiteks, poliitiline olukord enne valimisi. nagu me teame, sotsialistid boikoteerivad parlamenti, see ei ole üldse aktsepteeritav. ja oht valitseb selles veel, et nad ei osale ka valimistes eile teatati, et peaminister kohtub opositsiooni esindajaga. missugune olukord siis on sotsialistide osalemise või mitte osalemisega teie valimistes? ja millised äh, on ettevalmistused äh, valimisseadustiku töötamisel ja tsensorid ei tohi ja kolmas küsimus ohvridi kokkuleppest. minu arvates on väga oluline leping see ning aeg on näidanud, et ta on olnud väga kasulik, võib-olla saaks seda kasutada ka teiste piirkonna riikide jaoks. kuidas te kavatsete seda ära kasutada ja kuidas te kavatsete tähistada seda aastapäeva? suur tänu, härra Posselt, palun. suur tänu. kõigepealt tahaksin öelda, et kolleeg minu selja taga rääkis natsionalismist, aga see ei ole mitte ainult kandidaatriikide probleem, kahjuks on sama nähtust ka liikmesriikides. natsionalism ei ei võimalda saavutada neid asju, mida siin just mainiti ja mul on hea meel, et mainiti ka läbirääkimisi ja komisjon on öelnud, et ta soovib läbirääkimiste alustamist ja parlament on mitmel korral kutsunud üles ka samale alustada läbirääkimisi eelmisel nädalal vastas Ungari eesistujana küsimusele, mille mina tõstatasin. nimelt, et nemad loodavad, et õnnestub enne juunikuud veel Eh, anda vastus komisjoni soovile alustada läbirääkimisi. kui kõik Euroopa institutsioonid soovivad läbirääkimisi alustada, kus see probleem siis on? ma tean jah, muidugi kuskil see takistus on, aga meil on olemas ka vahelepe. miks on siis nii, et see vahelepe ei ole piisavalt oluline ja ei, ei figureeri selles arutelus? ja veel isiklikult tahan lisada äh, härra, härra Hatsimakakisele, et ma ei arva, et oleks äh, kena alustada siin diskussiooni siin. minul on härra Fui osas teistsugune arvamus, aga mina ei arva, et me seda asja peaksime siin arutama. suur tänu, härra Komatsakos, palun. suur tänu. tervitan teid, härra minister, siin Euroopa Parlamendis, meie välisasjade komisjonis ning tahaksin jagada teiega mõningaid oma vaateid ja esitada mõningaid küsimusi teie riigi kohta. liikmesriikide ühisel otsusel liikmesriikidel on tarvis ühist otsust selleks, et alustada läbirääkimisi ja teie olete praegu siin juba nagu eestoas Euroopa Liidu jaoks Int Euroopa integratsiooni suunas liik liikumas viimaste kuude jooksul on teie riigis aga olnud raskusi, raskusi demokraatiaga, need äh, valimiste ettetoomine ja kõik need protsessid lähevad vastuollu demokraatlike protsessidega meil on kahtlusi seoses valimiskomisjoni esimehe määramisega, samuti valimisseadusega ja valijate registritega, terve hulk raskusi ja probleeme. näiteks hääleõigusega välismaal elavate makedoonlastele ning paistab, et teil ei ole vastuseid nendele küsimustele ja küsimus ongi, mis siis kõige selle valguses hakkab toimuma nende valimi-, nendel valimistel? ega siis Kreeka ei pea kõiki teie, äh, kõigis teie raskustes süüdi olema, aitäh! suur tänu! tahaksin tervitada asepeaministrit ning kinnitada talle, et parlament on kindel selles, et teie riik peab liituma Euroopa Liiduga, härra asepeaminister, ega teie pole ainuke riik, kus on populism ja natsionalism või kus mingisugused totalitaristlikud tendentsid valitsevad. seda kõike on näha ka liikmesriikides, aga mina tahaksin ühte asja rõhutada. Teie Euroopa teel on väga oluline kasutada maksimaalselt ära inimressurssi, ei tohi seda asja politiseerida, vaatamata sellele, mida võimul olevad parteid soovivad teha. sest teiesugune riik, sellel peab olema ka toimiv, mitte politiseeritud kohalik omavalitsus, just see on oluline ja tahaksin <clears throat> kommenteerida mõningad teie tegevusi selles suunas, tahaksin teada, mida te kavatsete ära teha selleks, et seda depolitiseerida kohalikus omavalitsus, kohalike omavalitsuste tasandil yes.? Uh, well, very warm welcome, Deputy Prime Minister Nemos. vabandust, ka ECR fraktsioon tervitab teid, härra asepeaminister. mina olen variraportöör ja nõu-, ei nõustu härra Taaleriga ühes aspektis. selles osas, et Makedoonia pole eriti hästi esindatud Euroopa Parlamendis, otse vastupidi, te olete palju pingutanud, et Makedoonia oleks nähtavam siin äh, käisid ka teie välisministrid ise hiljuti ning teie väike riik on hea näide selle kohta, mida on võimalik ära teha, et äh, Euroopa Parlamendi saadikutele oma muresid kuuldavaks teha. samuti tuleb tervitada väga raskel ajal teie jõupingutusi ning ma taunin äh, teie opositsiooni parlamendi boikoteerimist, loodetavasti valimustulemused on vastuvõetavad. minagi tunnen kurbust selle üle, et Kreekaga nimevaidlused pole lahenenud, see ilmselgelt pärsib Makedoonia liikumist Euroopa suunas. ja ma olen rahul, et näiteks nüüd olete te suutnud meelitada äh, suuri äh, välis- otseinvesteeringuid enda riiki, kaasa arvatud minu kodumaalt ning ma arvan, et see majanduskeskkonna ja korruptsiooni vähendamine tuleb teie riigile maja ja majandusele kõvasti kaasa. ma tervitan lepingust kümne aasta möödumise tähtaega ning kui ma külastasin teie riiki, siis mind häiris natukene Albaania ja mustlasvähemuse islamiseerumine radikaliseerumine, aga loodetavasti teie tee on sujuv äh, Euroopa suunas ning komisjon avab läbirääkimised üsna pea. suur tänu, härra Kirillov! suur tänu, minagi sooviksin tervitada härra Naumovskit siin. tuleb tunnistada, et ma toetan mitmeid kolleege, kes arvavad, et liitumisläbirääkimised peaksid algama võimalikult kiiresti, aga siis, kui Makedoonia on valmis ma puudutaksin poliitilist dialoogi. härra Noumovski. Te lõite Euroopaga Integratsiooni Nõukogu, meile meeldis väga, kui seda juhtis opositsioon. aga tuleb tunnistada, et nad ei saa piisavalt infot Euroopa integratsiooni kohta mis puudutab lahkunud suursaadikut, siis nagu härra Taaler, arvan minagi seda, et negatiivne on see, et niipea, kui keegi muutub kriitiliseks teatud küsimustes, siis sellele kohe reageeritakse. suursaadik Fuer esindas ju Euro-, Euroopa Komisjoni, Euroopa Liitu ning ma arvan, et äh, siin on täiesti õige koht selle küsimuse arutamiseks. suur tänu. suur tänu, proua Pakk. Äh, sul on palju, on juba ära öeldud. tõstataksin kaks aspekti. Makedoonia on kõige kauem kandidaat olnud riik seal piirkonnas vist ei ole ühtegi teist riiki, kes on nii kaua pidanud kandidaatriik olema. ning see tuleneb ka sellest libapatriotismist äh, naaberriigis Kreekas. Kreeka peab mõistma, et ka nende huvides on Makedoonia liitumine. Nad peavad aitama kaasa Makedoonias etniliste äh, konfliktide taaspuhkemise vältimisele oleks kasulik, kui need etnilised äh, konfliktid ei eskaleeruks, niisiis me peame lahendama nime küsimuse. teiseks, sotsialistid boikoteerivad seal parlamenti, me teame, et see on ka Albaanias nii, aga miks äh,, tahaksin ma teada, kas see on seotud selle TV-kanaliga, mida valitsus on väärkohelnud? mina olen kuulnud, et telekanali omanik ei ole lihtsalt makse maksnud. vahest valgustaksite neid teemasid? tänu, krahv Lambsdorff. suur tänu, härra esimees. ma arvan, et sellest piirkonnast väljaspool mõistavad Kreeka seisukohta ainult umbes neli-viis inimest, see ei ole enam mõistlik ja muutub järjest absurdsemaks mina ei ole sellesse eh, reg-, re, selle regiooniga nii palju tegelenud kui proua Pakk. aga, aga meil on ka näiteks riik nimega Luksemburg ja Belgia provints nimega Luksemburg ja mingeid probleeme ei ole. nüüd see kompromissmuudatus viis, seal me ei peegelda tegelikult selle riigi tegelikku olukorda. ja kui me viitame Albaaniale ka, siis me peame olema hoiatavad me ei ole Albaaniale kandidaatriigi staatust andnud, sest poliitiline dialoog on kõvasti halvenenud selles riigis, kui seesama juhtub Makedoonias, tekib meil tõsiseid probleeme. mul on küsimus poliitilise kultuuri kohta seal riigis, kas on tõsi, et härra Taleski, Vitala linnapea, kui, siis kui pühitseti sisse mõrvatud juutide monumenti Makedoonias, äh, tegi ta kommentaare natsionaalsotsialismi kohta endises Jugoslaavias, kas see on tõsi? suur tänu nende küsimuste eest, ma üritan nendele kõigile vastata. paar küsimust esitati härra Fuere kohta, endise Euroopa Liidu suursaadiku kohta. ma tuletaksin teile meelde, et see, et eh, vast-, vastupidiselt teie arvamusele, et teda ei saadetud korralikult ära, siis ta kohtus presidendi, peaministri, välisministri ja teiste ministritega. kõikidel kohtumistel eranditult avaldati tema töö eest tänu, tänati teda positiivse panuse eest Euroopa teel liikumisele ning loodetavasti oma tulevastes tegemistes on ta ka Makedoonia heaolu silmas pidamas. ta oli Makedoonias üle viie aasta ja kogu see aeg on, oli ta väga konstruktiivne suursaadik. vahel ta ka kritiseeris valitsust, aga üldiselt mõistis ta meie piirkonna, piirkonda väga hästi ning aitas parandada teatud aspekte. ning me avaldasime vägagi oma tänu. nüüd poliitiline dialoog tõsi ta on, et sotsialistid boikoteerivad parlamenti, see olukord on tekkinud viimase paari nädala jooksul ning täpselt seetõttu korraldataksegi varajased enneaegsed valimised kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ma arvan, et see ei ole euroopalik, kui opositsioon boikoteerib parlamenti, see kahjustab meie kuvandit ja seetõttu korraldasime me ka uued valimised. see ei olegi nii erakordne meie poliitikas ning parlamendi enamus äh,, erakond ja valitsus on nõustunud korraldama erakorralised valimised. kahe partei juhtide vahel ko-, toimus eile kohtumine, seal arutati ka seda, kohtumine kestis üle kümne tunni, valitsus nõustus üle kolmekümne äh, opositsiooni nõudmisega täna parlamendis peaks äh, sõna võtma valimiskomisjoni esimees ning me loodame, et kõik poliitilised parteid, kaasa arvatud opositsioon, kuigi nad moodustavad ainult kaheksateist saadikut saja kahekümnest, käituvad äh, vastutustundlikult, ma tänaksin Euroopa Parlamenti nende mure avaldamise eest, loodetavasti nad tõesti tulevad parlamenti tagasi. Nemad ja nende sõsarparteide liikmed Sotsiaaldemokraatlikust parteist. me, kui, kui me suudame omavahel kokku leppida, suudame valimised korraldada mai lõpus, juuni alguses ning loodetavasti opositsiooniliikmed lõpetavad parlamendi boikoti. sest nemadki ju on valitud esindama neid inimesi, kes nende poolt hääletasid. Okri raamlepingu kohta esitati ka paar küsimust, ma tahaksin rõhutada, et selle raamlepingu täielik elurakendamine on meie valitsuse üheks prioriteediks me oleme üritanud olla eeskujuks vähemuste õiguste alal Balkanis, Balkani piirkonnas. tuleb küll tunnistada, et Makedoonia vähemuste õigused pole nii hästi tagatud kui Rootsis, aga loodetavasti hakatakse meid pidama Balkani Rootsiks. vot äh, kui me räägime siin äh, vähemuste esindatusest äh, haldusstruktuurides, keelte kasutamisõigusest, Äh, ka armees halduses ning osalusest äh, otsuste tegemiste protsessis nii parlamendis kui kohalikes omavalitsustes. loodetavasti kõikide parteide esindajad, isegi need, kes esindavad ainult vähemusi, kümnendal lepingu aastapäeval liiguvad endiselt eh, edasi, me, meil on teatud üritused plaanis tähistamaks seda lepingut ning me töötame kindlasti selle kallal. Eh, meil on teatud sammud veel vaja astuda nii riiklikul kui kohalikul tasemel, see peaks ka eh, tulema kasuks kõikidele kogukondadele, mitte ainult vähemustele, ja rahulolevalt võib tõdeda, et mingisuguseid probleeme selle lepingu ellurakendamisel endi-, senini veel pole olnud, loodetavasti see jätkub ka tulevikus. paar küsimust esitati nime kohta. ja tulevaste plaanide kohta selles küsimuses. härra Komotsat koos härra proua Janoka. Makedoonia valitsus kavatseb endiselt leida mõlemale poolele vastuvõetavat lahendust, sest see on see on oluline takistus meie Euroopa integratsiooni eest, nimevaidlus me üritame leida lahendust võimalikult kiiresti. see peaks olema kompromiss, kompromissi all pean ma silmas seda, et see peab arvesse võtma mõlema poole arvamust. lahendus, mis võtab äh, arvesse ainult ühe poole huvisid, ei ole kompromiss sajaprotsendiliselt ühe poole arvamusi arvesse võttev lahendus ei ole kompromiss ning äh, Makedoonia ei saa, kodanikud sellega ei nõustu. meie valitsus soovib leida lahendust siiras dialoogis ja hea tahte vaimus koos Kreekaga. Kreeka peaks olema riik, mis toetab Lääne-Balkani riikide Euroopa integratsiooni juba seetõttu, et see on kõige vanem Euroopa Liidu liikmesriik selles piirkonnas ning ta on väga palju kasu saanud Euroopa solidaarsusest. ning see võimalus peaks olema ka teistel selle piirkonna riikidel. samuti arvame me, et Makedoonia liitumine NATO ja Euroopa Liiduga tuleks ka Kreekale kasuks. ning kui me koos Kreekaga oleme täisliikmed, saame me aidata kaasa ka selle, äh, nende kahe organisatsiooni tegutsemisele meie piirkonnas. me oleme ju naabrid, ka viiekümne aasta pärast oleme me veel naabrid ning me peame üheskoos töötama oma kodanike tuleviku nimel. härra Posselt mainis seda vahelepingut, sellele kirjutati alla tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal, kui Makedoonia Vabariik nõustus muutma ka oma lippu Kreeka, aga nõustus mitte blokeerima meie riigi liitumist rahvusvaheliste organisatsioonidega, lepingule kirjutas alla äh, äh, toonane välisminister, praegune Kreeka president härra Papulescu, me jälgisime meie naabrite tegemisi kahe tuhande kaheksandal aastal NATO tippkohtumisel ja hiljemgi ja need ei ole päriselt kooskõlas Ohridi raamlepinguga äh, ja see üks küsimus puudutas ka rahvusvahelist kohut. me ootame järgmise nädala avalikke kuulamisi. ning arvestades sealset kohtupraktikat, siis otsusele peataks, peaks jõutama selle aasta jooksul, ükskõik milline see ei, ka ei oleks, kavatseb meie valitsus seda austada ja ka ellu rakendada, me ootame seda ka teiselt poolelt asi on praegu siis ju kohtus ja me ei sooviks seda rohkem kommenteerida ennem otsuse vastuvõtmist. paar küsimust puudutasid meedia olukorda. tuletaksin teile meelde, nagu ma juba ennem mainisin, viimastel aastatel on tärganud palju uusi meediaväljaandeid, nii elektroonilise kui trükimeedia valdkonnas me oleme muret tundnud ka läbipaistmatu meedia omanduse üle. viimase paari nädala jooksul on esile kerkinud üks juhtum, mis on avalikkuses kära tekitanud. tuletaksin meelde, et Makedoonias nagu igal teiselgi, igas teiseski riigis peavad juriidilised isikud maksma makse, nagu ka paljud kodanikud seda teevad see kehtib ka meedia kohta ju kõikides teistes riikides. maksuamet on öö, juhtumid algatanud ühe, üle üheksakümne juriidilise isiku kohta viimastel aastatel meedias. ning on teatud meediaväljaannetele määratud trahvid kaks telekanalid on saanud trahvi, ühte trahviti kolmesaja, teist kahesaja tuhande euro väärtuses, nemad maksid selle trahvi ära, nagu ka kõik teised juriidilised isikud äh, Makedoonias teevad. probleeme ei olnud. siis äh, ühte telekanalit veel kontrollitakse maksude mittemaksmise osas, tuletaksin meelde, et maksu äh,, Makedoonia maksuõigustik on kopeeritud Saksamaa pealt, reeglid on samad ning tuletaksin ka meelde, et maksustamise peadirektorat Euroopa Komisjonist saab pidevalt meilt äh, uut infot. meedia maksukontrolli kohta Makedoonias. viimase paari nädala jooksul oli siis üks juhtum ühe riikliku telekanaliga ning Maksuamet leidis, et umbes üheksa miljonit eurot makse on maksmata viimase viie aasta jooksul ning meediaväljaanded peaksid ju samuti maksma oma makse riigile. tuleb ka öelda, et ükski päev pole telekanal kanalid üheski päevas kinni pandud, see kehtib ka trükimeedia kohta, mis puudutab organiseeritud kuritegevuse ja maksu, maksude mittemaksmise vastase, vastast võitlust, siis ke-, keegi, kedagi ei saa ju kõrvale jätta maksude maksmisest, isegi kui nad tegelevad meediavaldkonnas. see juhtum on praegu jõudnud ka kohtusse me ei saa sekkuda ju kohtu tegemistesse ning me oleme valmis jõustama ük-, ükskõik millist otsust, millele kohus jõuab. siis külmutati ühe juriidilise isiku arved, tegemist oli ühe telekanaliga, siis tuletaksin teile meelde, et arvete külmutamine on peaaegu kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide õigustikusse sisse kirjutatud. kohtud võivad sellise otsuse vastu võtta nagu ka Kreekas, Itaalias, Hollandis, Prantsusmaal, Saksamaal, Hispaanias, Ühendkuningriigis, Rootsis, Belgias. arvete külm-, külmutamine on üks vahend, mida kohus saab kasutada, tagamaks siis, et mingisugused summad oleks vähemalt kohtuprotsessi jaoks tagatud. paar küsimust esitati heanaaberlike suhete kohta, härra Kulatšik näiteks. Makedoonia on avalikult teatanud, et ta kavatseb kõikide oma naabritega üles ehitada heanaaberlikke suhteid, kaasa arvatud Bulgaaria Alba,, Albaania, Serbia, Kosovo ja Kreeka. Makedoonia on selles piirkonnas ainuke riik, millel ei ole äh, piirivaidlusi mitte ühegi naabriga, alates Sloveeniast kuni Küproseni on kõikidel riikidel peale Makedoonia piiritülisid. kaks aastat tagasi Kosovoga lahendati meie viimased probleemid. ning kõikide riikide huvides on ju üles ehitada heanaaberlikke suhteid ning arendada konstruktiivsemaid suhteid, eriti just ka Euroopa Liidu liikmesriikide nagu Bulgaaria ja Kreekaga meil on ühiseid huvisid nii Bulgaaria kui Kreekaga ning me peaksime tagama oma ühise Euroopa tuleviku. esitati küsimusi ka halduse kohta. Makedoonia ja teisedki postkommunistlikud riigid on kannatanud haldusprobleemide käes. ütleme siis, et probleeme oli kommunistliku partei haldusaparaadiga, aga viimastel aastatel eh, oleme me olukorda parandanud, alates kahe tuhande kaheksandast ja üheksandast aastast on valitsus välja tulnud uute õigusaktidega, parandanud vanu, mis puudutab haldussektorit eh, koostöös Euroopa ekspertidega, eh, kaasatud oli Sigma, Euroopa Komisjoni üksus, üritasime siis parandada oma saavutuste põhist süsteemi haldussüsteemi parandamine on meie valitsuse üks peamisi prioriteete, esimesest jaanuarist on tööle pandud isegi haldusminister, ennem ta oli infoühiskonnaminister. nüüd ta tegeleb haldusküsimustega. ning ning praegusel hetkel on parlamendis arutlusel terve õigusaktide pakett mis tegeleb näiteks riigiteenistujate hindamisega ja teiste haldusaspektiga, mille osas leppisime me kokku erinevate ekspertidega erinevatest liik-, Euroopa Liidu liikmesriikidest, ka Sloveenia haldusminister on pika ekspert ning me oleme ka tänulikud kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kes on panustanud sellesse valdkonda. härra Kirillov uuris äh, meie rahvusliku Euroopa Integratsiooni Nõukogu kohta viimase kahe aasta jooksul esimest korda on, suutis valitsus iga kolme kuu tagant õigeaegselt saata uuemat infot nii sellele nõukogule kui parlamendiparteidele, eh, mis puudutab siis eh, Euroopa-alast infot. ma arvan, et Euroopa asjad ei peaks mängima rolli igapäevapoliitikas, see, see on lihtsalt, eh, need on lihtsalt küsimused, mis ühendavad kõiki meie parteisid, kõiki etnilisi gruppe, me ei näe mingisugust põhjust ütleme siis, äh, mürgitada meie euroopalast tegevust päevapoliitiliste kisklemistega. loodetavasti on olukord sarnane ka tulevikus. härra Kumutsakos küsis, kas Kreekat tuleb süüdistada kõiges. ta tegi ju paar märkust meie peaministri kohta, rääkis ka potentsiaalsest tulevasest nimest. ma arvan, et Kreekat kõiges küll meie riigis ei süüdistata, aga Euroopa Komisjon on kaks korda järjest soovitanud, et äh, riik peaks alustama liitumisläbirääkimisi ning ma tean, et kõik NATO liikmesriigid on nõustunud sellega, et meie riik on täitnud kõik vajalikud tingimused et meid kutsutaks täisliikmeks NATO-sse. üks NATO liikmesriik oli meie riigi liitumisele vastu. ma arvan, et me kõik teame, mis riigiga on tegu. see vaidlus on kestnud ju kaua, alguses te vast mäletate, et Kreeka soovis, et et äh, see nimi äh, komponeeritakse uuesti. Makedoonia enda nimi ei sobi. siis sooviti geograafilist viidet sinna nimesse ning pärast äh, tegi Euroopa Liit ettepaneku Makedoonia Vabariik sulgudes Skopje Kreeka oli sellele kohe vastu, siis uus soov oli, et see oleks komp-, komponeeritud nimi koos geograafilise viitega ning viimane soov on, et oleks äh, komponeeritud, äh, komponeeritud nimi geograafilise viitega äh, ja kasutada võib ainult kas põhja või lõuna. aga me ei, see ei aita kaasa kompromissi leidmisele ükskõik milline see lahendus ka ei oleks, Kreekal ei ole ju kaotada midagi. meil on aga vaja mõelda oma kodanike tuleviku peale. näiteks see Luksemburgi ja Belgia asi on olemas Belgia, Belgias Luksemburgi piirkond ning on ka olemas Luksemburgi riik mingisuguseid tülisid ei ole ning need kaks riiki on töötanud arendamaks oma poliitilisi ja majanduslikke suhteid ning nad on olnud edukad. minu arvates peaks seda mudelit järgima ka Kreeka ja Makedoonia oma kahepoolsete vaidluste lahendamises Balkanil. veel üks juhtum on kandidaatriigiga olnud, kus üritati blokeerida läbirääkimiste jätkamist Horvaatiaga, aga Sloveenia uue liikmesriigina ja Horvaatia kandidaatriigina on suutnud kokku leppida, et läbirääkimised peaksid jätkuma Horvaatiaga ning lahendus tuleks leida kahepoolselt. ma arvan, et selline siiralt mõlemapoolne tegutsemine võiks aset leida ka meie kahe riigi vahel. ma kordan veel, et Makedoonia Vabariik ei ole kunagi soovinud Äh, seda, et meid koheldataks äh, eriliselt, me soovime lihtsalt täitma kõik, täita kõik kriteeriumid, me soovime olla valmis, valmis, kui me peaksime liituma Euroopa Liiduga ning koos oma naabritega, kes on, on juba Euroopa Liidu liikmed, nagu Kreeka ja Bulgaaria, soovime me koostööd teha Euroopa poliitikate elurakendamisel minu piirkonnas. ja kui mul midagi vastamata jäi, siis ma võin hiljem vastata. ahah, jah, jah, vabandust haldusprotsess on sarnane teiste Ida-Euroopa riikidega, hiljuti võeti vastu muudetud kujul uus seadus, me soovime lahendada kõik varem tõstetatud probleemid, eriti mis puudutab näiteks endisi kommunistliku salateenistuse probleeme, nagu teisteski postkommunistlikes riikides, samuti on meil dokumentatsiooni äh, endise Jugoslaavia salateenistuse kohta. osa sellest on Belgradis. aga kui mõlemad riigid koostööd teevad, siis ei peaks tekkima probleeme. ja kas te ütleksite paar sõna ka selle linnapea kohta? Äh, linnapea Taleski järgmisel päeval ütles ta, et, et teda tsiteeriti valesti. ja ta ei võrrelnud seal midagi. tollel holokausti memoriaali avamisel Skopjas. ja minu meelest selgitas ta seda meedias väga hästi. Have a debate now, we will have a debate on Macedonia no, now. For ten seconds please. kui ma äh, sain nüüd, äh, tahtsin öelda vaid äh, ühte, rääkisite NATO otsusest kahe tuhande kaheksandal aastal ja te ütlesite, et kõik NATO liikmesriigid, ähm, kõik ülejäänud liikmes, NATO liikmesriigid olid Kreeka otsuse vastu, kuid ma soovitasin siiski öelda, et paari päeva pärast Haagis võetakse vastu väga tähtis otsus, et NATO võttis vastu ühehäälse otsuse ja see ei olnud Kreeka seisukohaga seotud, see oli üksmeelne seisukoht. Eh, nad ütlesid, et kui see probleem on lahendatud, siis saab Makedoonia NATO liikmeks. Um, No the... me ei tea, me kõik teame väga hästi, mis riik oli see, kes äh, Makedoonia äh, NATO-ga liikumise vastu oli, ma ei öelnud, ähm, et see oli Kreeka, ma ütlesin lihtsalt, kõik ülejäänud riigid ütlesid, et äh, Makedoonia täidab kõik tingimused NATO-ga ühinemiseks ja ainult üks riik oli see, kes leidis, et probleeme oli veel ja me teame kõik, kes riik see oli, suur tänu teile. suur tänu suur tänu, kolleegid, teie huvide, teie küsimuste eest ja nüüd äh, kohe äh, toimub arutelu. Yeah, yeah, yeah, yeah, sure. It's a public debate, so you're welcome to stay. Okay. Okay. Yeah. Now uh, Colleagues, please, we have to continue. ja nüüd, kolleegid, me peame oma tööd edasi tegema, päevakorraga edasi minema. me arutame nüüd taas kord äh, raportit Makedoonia kohta ja härra Taaler, härra Taaler, teil on nüüd sõna i mean it's not uh, polite you know that you should speak only with mr kukan ma arvan, et ei peaks rääkima ainult härra Kukaniga, jagage oma informatsiooni minu kohta, kui palju mul veel aega on, kas kümme minutit? vaata, kui pool kaksteist lõpetaksime, siis oleks kõik korras. palun. aitäh, härra esimees. meil on praegu väga hea võimalus kuulata, meil oli võimalus kuulata Makedoonia valitsuse kõrgetasemelist esindajat ja ma arvan, et me peaksime jätkama nüüd resolutsiooni arutamist. kõigepealt ma sooviksin tänada kõiki kolleege, kes aktiivselt esitasid omapoolseid muudatusettepanekuid. me olime väga edukat variraportööridega leid-, leidmiseks, leides äh, kaasavaid äh, kompromissmuudatusettepanekuid äh, võimalikult suurel määral. ja ma arvan, et kokkuvõttes sai resolutsioon sellest ainult paremaks. pean veel kord rõhutama, et Euroopa Parlamendi valdav enamus äh, leiab, et äh, Euroopa Liit äh, peaks alustama läbirääkimisi täielikulise, täieliku liikmelisuse osas Makedoonia Vabariigiga. komisjon on kaks selle sarnast ettepanekut teinud ja me oleme seda ettepanekut teinud juba õige mitu aastat loomulikult on väga palju erinevaid küsimusi, mille osas me üritasime saata ka selgeid sõnalisi sõnumeid oma sõpradele Makedoonias ning ma soovitaksin ja ühtlasi ka loodaksin, et nad võtaks selle nime, kui seda kui nimekirja, eh, kui eh, siis eh, seda, mida Euroopa Liit neist ootab see puudutab väga palju erinevaid küsimusi, mis on meie jaoks olulised kandidaatriikide jaoks, kes lähenevad täielikule, täielikule liikmelisusele. ma ei hakka nüüd siin rääkima kompromissmuudatusettepanekutest, kuid sooviksin öelda, et on esitatud neliteist muudatusettepanekut Äh, väga äh, kümned muudatusettepanekud on äh, pandud kompromissmuudatusettepanekutesse ja mina arvan, et ja ühtlasi ma olen andnud omapoolse nõusoleku ka paljudele teistele muudatusettepanekutele. kompromissmuudatusettepanekule üks me rõhutame, et kahepoolsed probleemid tuleb lahendada heanaaberlikus vaimus ka, Eh, kahepoolselt. ma arvan, et see on väga oluline algses tekstis. on tehtud ka meiepoolseid pöördumisi kõr-, kõrgele, välispoliitika kõrgele esindajale ja ühtlasi ka meie, meie laienemisvolinikule, et eh, nad eh, tegeleksid aktiivsemalt selle probleemi lahendamisega mis äh, on praegusel hetkel takistus, nagu äh, Berliini müür takistab see Makedoonia Euroopa Liiduga ühinemist juba viimased kuus aastat. see oleks hea kogu piirkonna äh, stabiilsusele, see oleks hea nii Makedooniale kui ka Euroopa Liidule. ma peatuksin nüüd siin ja kuulaksin ära teiepoolsed lisakommentaarid ja arvamused ning ma loodaksin, et me saame edasi teha oma efektiivsed ja tublid tööd ka tulevikus. ja nüüd saab sõna proua Janaku no,. Ah, Mr Kukan, sorry. vabandust, härra Kukan. Thank you, Mr Chairman. suur tänu, härra esimees, ma räägiksin väga lühidalt. ma sooviksin tänada raportööri tema tubli töö eest ja tahtsin tänada kalleid kolleege selle, nende poolt esitatud muudatusettepanekute eest. ma loodan, et meie komisjon äh, võtab äh, vastu hea ja tasakaalustatud raporti. meie äh, sõbrad Makedoonias vajavad toetust ja julgustust liitumise protsessi äh, algamise osas, see on, sellega on venitatud juba väga kaua ja kui see venitamine veel jätkub, siis võib see tekitada riigisiseselt pingeid. me peaksime keskenduma eh, positiivsele ja selge on see, et positiivne agenda on Euroopa agenda. sellega seoses mul on väga hea meel, et eh, tehakse üleskutse nõukogule, et ähm, eh, alustataks liitumisläbirääkimisi. siiski on väga palju probleeme, millega tuleks tegeleda. me peaksime üritama luua selliseid tingimusi, mis aitaks probleemidel laheneda. tulevased äh, valimised on äh, lakmustest Makedoonia jaoks. me peaksime muudatusi ootama kohtusüsteemis, äh, kohalikutes omavalitsustes, võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. loodetavasti need probleemid lahenevad õige varsti. ma arvan, et oleme teinud suuri edusamme kompromissmuudatuse ettepanekute osas, kuid ma lubasin äh, äh, paluda kompromissmuudatusettepanekutes äh, teatud kohand-, kohanduste tegemas, eriti kompromissmuudatusettepanekud kaks selles osas, mis puudutab, nagu näitab, näitavad viimase, hiljuti toimunud konfliktid etniliste makedoonlaste ja albaanlaste vastu. ma, see osa jääks samaks ja siis Äh, nagu teine osa tuleks äh, eraldi hääletada, kompromissmuudatuse ettepanek seitse äh, ja võtaks välja sõna Makedoonia võimuesindajate osast sõna Makedoonia ja siis ülejäänud teeks eks samasse. proua Tšanaku, palun. suur tänu teile. jah, tõepoolest. härra Talleri raport on tasakaalustatud, kuid sisaldab väga paljusid elemente, ma ei hakka nüüd neid argumente välja ütlema, mida ma enne seda juba tegin ning meie variraportöör härra Kukan on mõningad neist punktidest ka üle rääkinud, kuid ma arvan, et ma arvan, et etnilisest Makedooniast ei tohiks rääkida, minu meelest peaks see mõiste välja jääma. lisaks sellele ma paluks koheseid läbirääkimiste alustamist ma tahaksin öelda seda, mida siin juba varem on öeldud, äh, loomulikult läbirääkimised puudutavad ka Euroopa Liitu, äh, kuid äh, otsuse langetab siiski nõukogu ning uute liikmesriikidega mm, läbirääkimiste alustamine on ainult ülemkogu pädevuses ja põhimõtteliselt saab selles osas otsuse langetada ainult liikmesriikide valitsused saavad seda, see on nende privileeg ja meie ei ole nõus läbirääkimiste arutamisega, kui äh, nime küsimus ei lahene. mõned leiavad, et Kreeka äh, on äh, vahelepingut rikkunud, kuid tegelikult see rikkumine Eh, juba toimus eh, endisel Jugoslaavia Makedooni eh, vabariigi Makedoonia poolt, nad ei tohiks mingit muud nime kasutada kui seda lühendit või, või seda liitnime ja senikaua, kuni ebaõiglased Kreeka poole peal poolt üritatakse mõjutada selles küsimuses, senikaua Makedoon, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia jääb sellest protsessist välja ning sellega seoses äh, ma arvan, et äh, surve peaks langema siiski õiges suunas, sest ma pean teile ütlema, et mõne, mõni aeg tagasi Rahvapartei juhatus kohtus äh, ÜRO peasekretäriga ja küsis, kuidas asjad arenevad ning vastati, Kananimid esitas konkreetse ettepaneku, Kreeka võttis selle vastu ja teine asjaosapool ei ole eh, vastanud veel, nii et härra Talleri raport selle asemel, et nõuda eh, kohest läbirääkimiste algustamist, peaks siiski pigem nõudma, et ehm, Makedoonia, Jugoslaavia vabariik Makedoonia peaks eh, oma asjad ise korda saama, muidu ei ole lootust läbirääkimisi alustada. suur tänu, tahaksin tänada raportööri härra Taalerit väga põhjaliku äh, ja tasakaalustatud raporti eest, mis moodustab äh, aluse meie aruteludele täna komisjonis ning ma arvan, et kõikidel tasanditel peegeldab ta tegelikku olukorda endis Jugoslaavia Makedoonia vabariigis ning tahaksin teha vaid ühe märkuse, nimelt et ma olen täielikult ühel meelel härra Kukansi ettepanekuga Makedoonia mm, äh, võimud peavad sisuliselt tegelema läbirääkimistega ÜRO tasandil ja me peaksime lõubuma varasemast praktikast ja igal pool, kus mainitakse äh, seda riiki, siis peaks mainitama teda ikkagi sellise nimega endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ja mitte kuidagi teisiti. väga lühidalt teen ka mina, ma ei taha jätta mingisugust võltsmuljet, me teame, missugune olukord on me püüame selle olukorra taustal ka tegutseda, aga Euroopa Liidus ei toimu arutelu riigi nime üle. seda riiki kutsutakse äh, Makedoonia Vabariigiks, Saksamaal, Ühendkuningriigis ja mujal, kellelgi ei ole häda selle probleemiga. on ainult üks riik, kellel sellega probleemi on, nii et tegemist on kahepoolse probleemiga. aga kuna olukord on selline, nagu proua Janoko kirjeldas, siis järsku on sellest saanud ka meie probleem. aga olgu kõigil selge, meie ei taha, et see probleem takistaks läbirääkimiste alustamist ning ma olen nõus, nii nagu ka komisjon on ütelnud, nagu ka Euroopa Parlament on mitmes resolutsioonis väljendanud, on ülim aeg alustada kõnelusi ja kordan veel kord, isegi kui see näib mingisuguse illusioonina, seda, neid läbirääkimisi tuleb viia läbi sõltumata järele jäänud kahepoolsetest probleemidest. seda on võimalik ka läbirääkimiste protsessis äh, klaarida. ei ole vaja, et see asi ennem selgeks saaks, kui läbirääkimised alustatakse, äh, enne kui jõust, läbirääkimised jõuavad lõpule või sõlmitakse leping, liitumisleping, siis on võimalik jõuda lahenduseni. nii juhtus ka Horvaatia ja Sloveenia puhul. mina olin just äh, Horvaatia, olen Horvaatia raportöör meie fraktsioonis. ka meil siis ei olnud enne läbirääkimiste alustamist kõiki probleeme võimalik ära klaarida. läbirääkimised algasid ja siis selle protsessi käigus õnnestus meil leida lahendus, ei olnud nii halvasti ju. härra Taaler, kas te soovite vastata? kolleegide märkustele. suur tänu kõigile sõnavõtjatele seisukohaavalduste eest. ma arvan, et Makedoonia Vabariigi lugu on meile kõigile hästi teada. ja midagi uut ei ole siin võimalik küll lisada. on mõningad ettepanekud resolutsioonis seoses sellega ning ma isiklikult loodan, et meie Euroopa Liidu kõrged esindajad ole, on veelgi aktiivsemad selles, et aidata pooltel leida lahendus. me ei saa ju nii lõpmatuseni edasi minna. see patiseis, see olukord, kus mitte midagi ei toimu, see ei ole neutraalne olukord, see on negatiivne olukord see ei ole mitte selline protsess, mis seisab, on staatus quo, ei, see tekitab palju frustratsiooni ja juba lükkab käima uusi negatiivseid nähtusi mitte ainult selles riigis endas, vaid ka kogu piirkonnas, sellepärast kutsume üles kõiki pooli nägema võimalust edasi minna, see on ka resolutsioonis sees ja ma vaatame, kuidasmoodi lähene äh,, hääletus läheb äh, õhtupoolikul ja loodan, et asi saab lahenduse tuleval kuul täiskogul. suur tänu, et äh, andsite meile viiteid edasiminekuks ja sellega on arutelu lõppenud selles päevakorra küsimuses ja edasi läheme järgmise raportiga, mis käsitleb äh, äh, rännet ning palun, eh, Fiorello, kolm minutit on sul sõna. president, io vorrei iniziare con il suur tänu, härra esimees. alustuseks tahaksin ma siiralt tänada siinkohal eelkõige variraportööre, kes on teinud suurepärast tööd ning kelle panus on olnud, olnud väga kasulik ma olen nende kommentaare arvesse võtnud ning raportisse ka sisse kirjutanud, selle üle olen ma väga rahul. samuti tahaksin ma tänada proua Gretut ja proua Kellerit libe ja TV-komisjonide arvamuste eest ning loomulikult tahaksin tänada sekretariaati, kelle panus on olnud ka märkimisväärne. lõpetuseks suur tänu koordinaatoritele sest tänu nende usaldusele sain ma töötada oma enda jaoks südamelähedase raporti kallal. sellel teemal ma olen üsna kirglikult meelestatud juba mõnda aega. nüüd sisuline pool. ma ei hakka kordama siin neid öö, argumente, mille ma juba varem välja olen toonud, mis puudutavad siis selle raporti struktuuri, miks ta täpselt selline on. aga ma sooviksin rõhutada asjaolu, et raport on vägagi päevakajaline, võttes arvesse Põhja-Aafrika sündmusi, sündmusi Araabia maailmas. esitatud on sada kuuskümmend seitse muudatusettepanekut, millest koostati üheksa kompromissmuudatust. ning esitatud on ka kolm suulist muudatusettepanekut. mille osas me oleme ka läbi rääkinud nende esitajatega. üks väga palju vaieldud aspekt on Liibüa olukord ning Liibüa ja Euroopa Liidu vahelise raamlepingu peatamine. põhjused on minu arvates ilmselged. Need tulenevad selle riigi väga ebastabiilsest olukorrast. me loodame, et pärast teie raportit on võimalik läbirääkimisi jätkata, kui tööle on Liibüas hakanud uus valitsus, mis austab inimõigusi ja demokraatiat. veel üks välja toodud aspekt. oli see, et me peame leidma tasakaalu ida ja lõuna poolt pärinevate rändevoogude vahel. kompromiss, muudatusettepanekud keskenduvad ka teatud haavatavatele gruppidele, see puudutab ebaseaduslikku rännet, ja mõningad muudatusettepanekud näiteks härra Montaldolt rõhutavad olulist äh, rände algpõhjust, nimelt looduskatastroofe. To-, tuuakse välja ka see kliimast tulenev ebastabiilsus. ma ei pea seda siin rohkem rääkimagi, kõik huvitatud inimesed ju teavad, mis siin raportis sees on ja ma olen valmis äh, veel edaspidigi kolleegidega läbi rääkima. suur tänu! härra Montaldo, kui te soovite, siis palun. suur tänu, härra esimees. alustuseks tuleb tänada härra Proveerat. ta suutis variraportite tööd nii suunata, et ükskõik, kes seda raportit ka ei loeks, peab tunnistama, et see on tasakaalustatud. me ju kõik teame, et ränne on väga tundlik küsimus. piisab ainult sellest, kui vaadata, kuidas mõningad liikmesriigid ja ka poliitilised parteid erinevad omavahel, kui me räägime rände definitsioonist, selle probleemi lahendustest. see raport tegeleb Euroopa Liidu siseküsimustega ja see raportit raportis on seetõttu keeruline sellest rääkida, kuna puudutatakse ka seda, kuidas välispoliitika peaks tegelema rändefenomeniga. üks asi on kindel. ebastabiilsuse definitsioon peaks olema võimalikult ulatuslik, sest see on võtmesõna antud raportis. ebastabiilsus selle definitsioon on äh, ulatuslik, me üritasime saavutada konsensust erinevate fraktsioonide vahel, seetõttu kaasasime me ka äh, inimtekkelise ning loodustekkelise ebastabiilsuse, mitte ainult poliitilise ebastabiilsuse. kaasasime ka näiteks äh, metsade maharaiumise, looduskatastroofid ja nii edasi raport, nagu härra Provera juba ütles, ning ma tahaksin tänada ka teisi variraportööre. ja ma kohe lõpetan. raport valmis väga sobival ajahetkel. isegi nii sobival, et mina koostasin muudatusettepaneku, mis aegus koheselt tulenevast, tulenevalt äh, maailmas toimunust, isegi minu assistent ütles, et ma peaksin sellele vastu hääletama. kuna see oli aegunud? kokkuvõtteks. kuigi selle raporti kallal alles töötatakse, on ta potentsiaalne lõplik kuju meie jaoks üsna selge võttes arvesse seda, mida me lõppkokkuvõttes saavutada soovime. suur tänu, proua Benarapato. no, no, no, no.. Mrs Lopez then. proua Lopez. suur tänu, ma sooviksin tänada eh, härra Proverat eh, tema tema raporti eest. seda küsimust arutatakse enamasti libe komisjonis ja räägitakse seda, sellega seoses alati julgeolekus, kuid me täna räägime sellest palju huvitavamast vaatenurgast lähtudes. see puudutab neid rahvusvaheliseid äh, probleeme, mis tekivad seoses ähm, äh, migratsioonivoogudega ning äh, samuti ka meie koostööst, mitte ainult transiitriikidest vaid ka päritoluriikidest. sellega seoses tundub see mulle väga sobiva vaatenurgaga raport olevat ja väga huvitav just meie komisjoni jaoks. ta on osa meie rahvusvahelisest äh, poliitikast, välispoliitikast, see ei puuduta mitte ainult äh, migratsioonivoogusid puudutava probleemina äh, ma leian, et selle küsimuse juures Äh, on probleemiks äh, see, et me ei tea eriti neist immigratsioonivoogudest eriti mitte midagi. oleme neisse suhtunud alati kui ähvardust. Äh, me ei ole kunagi neid vaadanud teisest vaatepunktist ning see aitaks meil paremini tundma õppida migratsioonitendentse, see puudutab ka Euroopa Liidu tulevikku. sellega seoses ma arvan, et selliste faktide tundma, tundma õppimine on väga oluline, sest väga tihti Eh, see, ei suudeta aru saada, et eh, üks asi on ehm, põgenikud, kellega olukord vastab tõesti Genfi ehm, konventsioonile ja teised eh, paluvad jälle ajutist kaitset, nad põgenevad sõdade eest, mis ei vasta Genfi konventsioonile või palutakse ajutist kaitset või paljud on jällegi sellised, kes tulevad lootuses paremat elu leida ja eh, ja eh, kelle Euroopasse saabumine on seotud siis meie tööturu vajadustega ja kes jäävad Euroopasse ainult ajutiselt. see vajab väga detailset analüüsi ning see tähendab ka seda, et me peame andmeid paremini tundma, sest eh, see tähendab tegelikult ka meie rahvusvaheliste suhete kriitilise pilguga ülevaatamist, see tähendab seda, et me peame oma probleeme lahendama hoopis teistmoodi, kui seda me teeme tavaliselt libekomisjonis, kus mina raportööri teen, kus räägitakse migroonist, migratsioonist pidevalt kui suurest ohust. minu see uus vaatenurk on väga huvitav ja ma leian, et me peaksime tulevikus just selle vaatenurga juurde jääma ja peaksime eh, rohkem tähelepanu pöörama Euroopa Liidus ka neile riikidele, eh, kus eh, nendele riikidele, mis tekitavad meile praegu keerulisi olukordi, me peaksime tegelema rohkem koostööd päritolu- ja transiitriikidega, aitäh! Well thank you very much, Mr Protasevich, please. härra Protasev. Thank you, chair and uh, colleagues, if you don't mind, I will, I will speak in polish since the, the um, kui te ei pane pahaks, siis ma räägin poola keeles, kuna parlament on tõlgid ette näinud meile. nõnda siis. alustan kõigepealt õnnitlustega raporti autorile. minu meelest on see väga hea lähtepunkt selle dokumendi näol. meil olid väga konstruktiivsed läbirääkimised läinud nädalal Strasbourgis, kohtusime variraportööridega ja erinevate fraktsioonide esindajatega ning ma leian, et meie seisukohad on hästi peegeldust leidnud, ma räägin siin muidugi Rahvapartei poolt, aga minu arvates eh, peegeldavad kompromissid ka mm, hästi seda, neid sündmusi, mis vahepeal toimusid, ehk siis äh, äh, raporti esialgse koostamise aja ja tänase arutelu aja, vahelejäämise aja jooksul. tähtsad poliitilised sündmused on toimunud, Liibüas on äh, lahingud käimas ja loomulikult kõik need äh, dramaatilised sündmused mõjutavad ka seda, missuguse vormi võtab meie raport lõplikult, sest need rändevood, mis, äh, need rändevood tulenevad nüüd otseselt nendest rahutustest, mis seda maailmanurka on hõlvanud sellepärast olen väga rahul, et raportöör suutis nii kiiresti reageerida muutustele olukorras ja kohandada oma raportit nõnda, et meil on nüüd olemas tõesti dokument, mis tegelikku olukorda maailmas ka peegeldab. tahaksin öelda seda, et mul on eriti hea meel näha selles raportis mitmeid mõtteid. kõigepealt punkt neli punktis neli mainitud. see on eh, nimelt tingimuslikkus. kui me lõiget neli loeme, siis on sealt näha, et seal peaks rõhutatama Euroopa Liidu abi tingimuslikkust. me ei tohiks anda abi, olgu pangalaene või kasutada muul viisil Euroopa vahendeid enne kui me oleme absoluutselt kindlad, eriti just Aafrika riikide puhul, enne kui me oleme absoluutselt kindlad, et tegelikult on läbi vii-, viidamas reforme, poliitilisi, majanduslikke reforme, ning ma arvan, et see, need rahutused, mida me praegu näeme, need tulenevad ka sellest, et, vi, et vanasti meie abile ei seatud tingimusi ja meie abi ei muutnud paremaks me, meie abi ei ole suunatud sellele ju mitte, et nende riikide juhtide, olgu nad demokraatlikult valitud või, või mitte, nende juhtide toetamisele, vaid ikka selle rahva toetamisele. sest kui inimesed saavad elada äh, inimväärsetes tingimustes, siis nad ju ei riskeeri ka oma eluga selleks, et ebaseaduslikult Euroopa Liitu siseneda. mina olen ise pärit Kirde piirkonnast olen <clears throat> hiljuti liitunud ja meie riigil on väheseid kogemusi ebaseadusliku rändega võrreldes lõunapoolsete riikidega Malta, Hispaania, mm, Kreeka või Itaalia. Poola kogemused piirduvad rändega, olgu seadusliku või ebaseaduslikuga, need on väga piiratud, aga see teema huvitab meid siiski väga ning äh, raportöör tuleb välja mitmete soovitustega selle kohta, kuidas ebaseadusliku rändega toime tulla ning me jagame seda seisukohta, et see on jagatud koorem, me kõik vastutame Euroopa Liidus nende probleemide eest ning me öö, äh, öö, äh, apelleerime siin Euroopa solidaarsusele, see on meile väga südamelähedane teema, see on üks põhiväärtusi ja see on ka selle, selle raporti põhilisemaid väärtusi, mul on seda väga hea näha ning veel lõpetuseks, härra eesistuja, tahaksin lisada veel seda. kompromiss, kompromissis, kompromissides siin räägitakse sidusast la lahendusest Äh, rände suhtes ja mitte ainult ebaseadusliku, vaid ka seadusliku rände osas. see on päris selge, et meil on tarvis Euroopa Liitu äh, migrante, see pole mingi uudis meile, aga loomulikult on äh, poliitika näiteks Austraalias, Ühendriikides, Uus-Meremaal äh, aga meil on tarvis tõelist õiget rändepoliitikat ja see peab olema sidus ja ta peab olema, ta, ta haakuma ka teiste riikidega ja kui me seda ei tee, siis võib juhtuda nii, et me saime ainult, ütleme niimoodi, neid viletsamaid sisserändajaid endale kui ma nii võin seda isegi ütelda ja sellepärast me peame seda para-, poliitikat paremaks muutma. suur tänu teile. ma sooviksin tänada härra Proverat, kes on ära teinud suurepärase töö selge on see, et äh, see küsimus on üks äh, kõige tõsisemaid, mis äh, Euroopat ja maailma praegusel hetkel puudutab. ma olen täiesti nõus nendega, kes ütlevad, et et me peaksime seda küsimust arutama mitte ainult välis- või julgeolekupoliitika seisukohast, vaid me peame mõtlema ka selle peale, millised majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonna äh, ainased mõjud äh, võivad äh, sellest tekkida. tegu on väga tõsise küsimusega, see ei puuduta ainult teoreetilist arutelu. Äh, ma arvan, et sõltumatu härra Provera ja teiste kolleegide soovitatust leian mina, et me võtame seda asja pisut liialt kergelt. tegu on küsimusega, mis järgmise kahekümne aasta jooksul puudutavad kogu Euroopat kui ma nüüd õigesti aru sain, siis seitsesada tuhat noort, kaheksateist kuni kahekümne viie aastast, kes otsivad Euroopas tööd. meil on puudu kaheksa miljonit töökohta kogu Euroopas ja hoolimata sellest on meil väga suured immigratsioonivood. Euroopa elanikkond vananeb. Euroopas on praegu viissada miljonit elanikku ja varsti on meid nelisada kolmkümmend miljonit. Need andmed on väga hirmuäratavad. ma konstateerin, et eh, näiteks eh, islami kogukond eh, on kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks on neid kaks miljardit, praegu on neid kõigest üks miljard. nii et praegu sünnib otse meie silme all uus Euroopa ja muidugi peab ütlema, et sinna, kus tekib äh, tühik, äh, sinna äh, toimub juurdevool, sest loodus tühja kohja, e-, kohta ei salli ning see on täiesti selge, et kuhu, kuhugi on jäänud tükk, tühiks, siis loodus selle tühja koha täidab. nii et äh, meil on, tekivad siin suured julgeolekuküsimused, kultuurilised küsimused, kuidas äh, Äh, need äh, uued elanikud Euroopas vastu võetakse. teiseks äh, tervishoiu küsimused, kas meil on piisavalt tugevad infrastruktuurid, mis aitaks neid vastu võtta, näiteks võtame Kreeka ähm, Kreeka haiglaid, siis näiteks haiglates on, nad on sunnitud vastu võtma illegaalseid immigrante ja äh, on haiglad, kus nad on üheksakümmend protsenti juba patsientidest ja kõigest kümme protsenti patsientidest on kreeklased, kes, ähm, kes peavad, kes saavad äh, haige ravi, see on tõeliselt vapustav olukord ning see loomulikult on väga kulukas, see puudutab seda, kuidas haiglad toimivad, see puudutab eh, loomulikult ka eh, haigekassa kulusid, eh, loomulikult tuleb sellele probleemile lahendused leida. ma olen täiesti teadlik sellest, et me võtame seda küsimust väga tõsiselt ja me ei saa siin jääda lihtsalt teoreetilise juurde me peame suutma leida ühtsed koordineeritud lahendused selleks, et need keerulised probleemid lahendada. ja üritame, peame üritama seda teha võimalikult positiivselt. To... härra Provera, kas te soovite vastata? Eh, con, eh, con grande mm, franchezza devo dire che i colleghi hanno ma arvan et kolleegid eh, on tõstnud esile väga olulisi küsimusi, eh, mis ei ole tekstis kajastust leidnud, sest me ei saa minna kaugemale oma pädevustest. mis puudutab nüüd seda, mida ütles Randalto, siis eh, tema poolt esitatud nägemus on selle initsiatiivi alustala ja tegu on ju rahvusvahelise ajaloolise fenomeniga, mis läheb palju, palju kaugemale kui lihtsalt fraktsioonidevahelised erimeelsused. tegu on nii tähtsa küsimusega, et see vajaks lausa eh, sügavuti analüüsi fraktsioonide poolt ja kolleeg proua Lopes, äh, äh, mm, ma olen nõus äh, sellega, mis te ütlesite. meie lähenemine on tõesti erinev teiste lähenemistest, teistest lähenemistest. me ei, me tegeleme siin väga erinevate aspektidega. meie lähenemine soovib olla võimalikult globaalse iseloomuga ja tegu on väga äh, detailse analüüsiga ning kui me eh, oleme üritanud välja toetada, millised on kõige paremad ennetavad vahendid, mis puudutavad siis struktuuriprobleeme. ja kui me suudame leida ühtse Euroopa seisukoha, siis eh, ma arvan, et meil peab olema eh, julgust koordineerida oma tegevust ka teiste suurjõududega näiteks Ameerika Ühendriikidega, kuid mitte ainult, näiteks ka Hiina, Venemaa ja teistega. me peame, eh, üritame teha kõik selleks, et meie tegevus ei eh, kattuks, sest eh, vastasel korral on karta, et me oleme väga efektiivsed, et me kaotame, raiskame oma ressursse. me ei peaks seda, sellesse suhtuma ainult kui ohtu, vaid me peaksime võtma seda kui võimalust ja seda mitte ainult päritoluriikidele, vaid ka vastuvõtjatele riikidele. meil on vaja selgeid normatiive, meil on vaja konkreetset poliitikat, mis aitaks võimalikult heade tulemusteni jõuda. Protasevitš ütles, et oleme eh, jälginud arenguid maailmas ja eh, selle tõttu leiame, et ennetamine on väga oluline selliste struktuuriliste probleemide ärahoidmiseks me peame jälgima olukordi erinevates riikides, erinevates piirkondades. nii on võib-olla võimalik kiiremini sekkuda, me saame oma poliitilisi suuniseid eh, sellistele olukordadele kohandada võib ju öelda, et eesmärgiks ei ole tingimusi kellelegi peale suruda. me meil on vaja adekvaatset poliitikat, see on oluline eelkõige meie kodaniku jaoks. mina ju uurin juba viimased kakskümmend aastat äh, rahvusvahelise koostöö, äh, äh, koostöö efektiivsust ja peab ütlema, et aju, et tihtipeale võime täheldada, et abi valgub laiali ja sellest ei ole kasu. nii et äh, me peaksime üritama äh, võimalikult, äh, võimalikult adekvaatselt koha peal tegutseda, kui ei ole võimalik projektide ellu viia, kui põhiprobleemid on, lähevad lahendamata, näiteks kas või ei ole võimalik kasutada maanteed selleks, et, et abi kohale viia ja härra esimees, ma paluks teilt veel paar minutit äh, aega juurde, sest tegu on väga olulise teemaga. tingimused on väga olulised ka, ka mõt-, me peame mõtlema ka selle peale, et ei ole võimalik aidata, kui ei ole abi, äh, kui ei võeta arvesse seda, et demokraatiat ja inimõigusi tuleb samuti Eh, arvesse võtta, me ei saa aidata pseudodemokraatiat, me ei saa aidata diktatuure, sest eh, me ei saa aidata neid, kes tegutsevad oma rahva vastu. see on Euroopa Parlamendi olulisemaid põhimõtteid, me peame kaitsma inimõigusi õigusriigis. ning eh, sooviksin härra Prostaševitši kommentaari kohta öelda lõpetuseks, et Euroopa peab suutma võitelda illegaalse migratsiooni vastu, see on kahtlemata tähtis, kuid samas oleks meil vaja luua eh, immigratsiooni, legaalse immigratsiooni võrgustik, eh, mis on väga oluline. härra Salovrakos eh, rääkis samuti väga tähtsast küsimusest, see puudutab just eriti kolmandast maailmast pärit, pärit immigrante. mida mida, eh, mida tahavad meilt need eh, kolmandast maailmast pärit riigid eh, või õigemini, mida, mida soovime meie kolmanda maailma riikidelt, me soovime kõrgelt haritud, hästi ettevalmistatud noori, kellel on kõrge kultuuritase, kes saavad, eh, saaks eh, uue, eh, elukohas hakkama, kes suudaks sulanduda, kuid mis siis toimub, siis tegelikult oleks siis tegu ajude äravooluga, me võtame parimad, ehm, parimad mõtlevad pead ära neist arenevatelt riikidelt ja see oleks neil sama hea, kui me jätame tõesti need riigid ilma selgroota ja me su-, mõistame nad niimoodi igavesse äh,, igavesse äh, vaesusesse ja sõltuvusse meiepoolsest abist. me näeme, et see on väga keeruline küsimus, sellel on sotsiaalseid, rahanduslikke, õiguslikke, keskkondlikke aspekte ja loomulikult ma üritasin äh, seda küsimust, sellele küsimusele võimalikult äh, võimalikult tähelepanelikult läheneda, tegu on nii olulise teemaga, et see on väärt meie, kogu meiepoolset tähelepanu, aitäh teile! suur tänu! tahaksin teile meenutada, et täna pärastlõunal toimub selles küsimuses hääletus. nii et pidage seda meeles. suur tänu! nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, see on viimane enne lõunal kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, Euroopa Liidu üldeelarve kolmas jagu, komisjon. ja ma palun, et Veronique de Kaiser võtaks sõna. Merci, euh, monsieur le president. suur tänu teile. Äh, aitäh, et mulle sõna andsite yes see on teema, mis ei ole ausalt öeldes eriti huvitav meie kolleegide jaoks, tegu on eelarve kinnitusega, kuid ma tahaksin siiski rõhutada, et tegu on väga olulise teemaga, sest see aitab meil kindlaks teha, kas institutsioonide poolsed kulutused, ette, ette nähtud kulutused on toimunud efektiivselt ja korrektselt ja kas äh, meie eesmärgid ja meie suunised said täidetud. ning äh, nagu ma ütlesin, tegu tehnilise poliitilise küsimusega, äh, tehnilise asja poolega tegeleb kontrollikoda ja ja äh, äh, Äh, kontrollikoja arvamus on esitatud lehekülgedel sada kolmkümmend kuus kuni sada viiskümmend üheksa. meile peaks poliitilises osas siiski olema võimalik ka äh, oma sõna sekka öelda, et äh, öelda, kas eelarvet on kasutatud nii, nagu meie seda tahtsime. nüüd tegelikult on raport ju kõigest viis lõiku pikk ja ma üritan rääkida võimalikult kiiresti ma ütlen, et eelarve võib kin-, eelarve võib kinnitada eh, eh, ja sealjuures eh, on, nii et kontrollikoja töö on hästi tehtud, kuid mõned märkused nende poolt on väga olulised, eriti see, mis ütleb, et, et mõningad mõnevikus tehtud vead, vead on nüüd parandatud see tähendab seda, et olukord on üldiselt parandanud, tendents on positiivne ning äh, see on põhiliselt üks põhjus, miks ähm, äh, nad äh, seda eelarvet on valmis kinnitama, kuid kui me nüüd loeme kontrollikoja raportit, siis me näeme, et kõik ei ole veel hästi, on tehtud jõupingutusi, kuid ähm, selge on see, et võib-olla alles paari aasta pärast eh, jõuame me sinna, kus me tegelikult tahaks jõuda, eh, kuid kahtlemata on veel pikas perspektiivis väga palju vaja ära teha. on väga eh, palju vigu kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmises, selles osas, mis puudutab eh, välispoliitilist tegevust ning see puudutab eriti just eh, loetavust ning eh, samuti ka hankemenetluse abikõlbulikkust. ning loomulikult on selge, et sellised vead peavad ära kaduma kuid äh, mõningad äh, selliste vigade puhul on vaja äh, valmis olla kõrgendatud riskiks, see puudutab selliseid olukordi, mis on eriti ebastabiilsed ja mida on väga raskelt käsitleda, see puudutab näiteks stabiilsusvahendit. ja loomulikult võib öelda, et kui need vead Äh, lähevad selles suunas, äh, mida me soovime meie suuniste, äh, vabandust, kui need vead lähevad vastu selle, vastuollu sellega, mida me soovime, siis loomulikult seda ei saa taluda. kuid üldiselt võib öelda, et me lähme õiges suunas, kõik viimased probleemid kaovad ära, isegi mitme aasta pärast, kuid selge on see, et meil on võimalik oma poliitikat ellu äh, rakendada ja tulemused on rahuldavad. ma tahaksin tänada äh, proua Lüsingut ja proua Feid, kes olid variraportöörid ja nad esitasid uusi muudatusettepanekud, ma ütleksin, et äh, minu poolt isiklikult ma hindan kõrgelt proua Lusingu eh, muudatusettepanekuid, kuid ma ei eh, hääleta nende poolt. Eh, muudatusettepanekud üks, kaks, kolm puudutab see ja teised muudatusettepanekud võtan ma hea meelega vastu ja nad parandavad üldist teksti, mis puudutab muudatusettepanekut kaks, siis proua Savin Lusing esitab muudatusettepaneku, mis on poliitilise iseloomuga ja loomulikult selle vastu iseenesest pole kellelgi midagi, kuid äh, öeldakse, et meil on vaja äh, rahumeelset äh, valit-, välispoliitikat, mis vastab meie Eh, mis vastab meie üldistele huvidele, eh, Euroopa Liit eh, saab esmatähtis tegeleja maailma tasandil ning otsib ainult tsiviilseid rahumeelseid lahendusi konfliktidele. kõigepealt me ei, me ei pea saama rahumeelseks tegutseks, sest me ei olegi praegugi sõjakad. mina olen põhimõtteline patsifist, kuid ma arvan, et äh, peame mõtlema siis erinevate võimaluste peale pidada läbirääkimisi tsiviiltasandil tegutseda. Eh, mina arvan, et Euroopal peaks siiski olema kaitsepoliitikas ja mina leian, et ei saa välistada erandkorras eh, rahvusvahelise õiguse raamistikus eh, ka sõjalise tegevuse toetamist. ma ei saa öelda, et Euroopa Liit tegutseb ainult ainult rahumeelselt me eh, ei eh, saame öelda, et jah, et eh, me peame siiski ütlema, et erandkorras ei saa välistada ka mitterahumeelset tegevust. minu jaoks tundub see muudatusettepanek liialt kategooriline olevat. mis puudutab muudatusettepanekut kolm, proua Lusing äh, soovib ära jätta, Lösing ütleb, et erandkorras, kui mina ütlen, et erandkorras, väga erandlikult on võimalik äh, äh, siis äh, ka sõja, seal militaartasandil sekkuda. ma, see ei tähenda seda, et ma selle aluseid, selle suunas vigu aktsepteeriks, aga ühesõnaga, eh, minu jaoks eh, on see raport eh, praegusel kujul aktsepteeritav ja üldiselt ma leian, et eelarve kinnitusele võib heakskiidu anda. suur tänu ja proua Lösing. ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Frau Dik-. suur tänu. suur tänu, härra esimees, suur tänu proua Kaiserile nii hoolikalt minu muudatusettepanekut kommenteerimast. mul on muidugi väga kahju, et te minu ettepanekutega ei saa nõustuda seoses rahumeelse välispoliitikaga. kuigi te mainisite, et te ise seda ju toetate. ja ma ei tahaks, et nii muudetaks seda muudatust, nagu teie välja pakute, sellepärast see ei ole minu vaadetega kooskõlas ega ka mitte minu veendumustega kooskõlas, mida, ega ka nende veendumustega, mida minu fraktsioon toetab. tahaksin kommenteerida ka seda teist märkust, mida te lõpupoole ütlesite. see puudutas siis lõiget punkti neli. me rääkisime seda, et on võimalik aktsepteerida teatud olukordades teatavat veamäära ma kardan, et see võib olla niisugune Pandora laegas, äh, kus lubataksegi vigu. ning äh, siis võibki alati sellele argumendile toetuda. kui see sõnastus nii ebamäärane on. seda võib siis peaaegu alati kohaldada. ja sellepärast ma pakkusin välja, et lõike neli võiks välja jätta ja olen endiselt seda meelt, aitäh kas soovite vastata? proua Kaiser. proua Kaiser, kas te soovite vastata? ei, ma respekteerin proua Lösingu ähm, seisukohta, kuid äh, ma ütlesin, et äh, sellised äh, reaktsioonid oleks väga erandkorraldused. Well suur tänu. hääletus ka selles küsimuses on täna pärastlõunal. sellega oleme ennelõunase istungiga lõpule jõudnud ning kohtume pärastlõunal kell kolm siinsamas, aitäh! arrivederci. Arrivederci.